Sorry, me peame alustama sellepärast, et meil on väga vähe aega kahjuks. neli kolmkümmend me peame selle istungi lõpetama. It's item number eleven. It's uh, item nüüd läheme päevakorrapunkti number üksteist juurde, mis puudutab tarbimislaenude direktiivi rakendamist aastast kaks tuhat kaheksa ning meie komisjon peab avaldama arvamuse IMCO komisjonile. raportöör on Theodor Stolojan. mina teen lühikese sissejuhatuse, mis puudutab seda arvamuse eelnõu kõigepealt raportöör äh, on härra Lehner, kes peaks Euroopa Parlamendist lahkuma, seetõttu meil uut raportööri ei ole ja meil ei ole ka raporti eelnõu, mis puudutab siis tarbimislaenu direktiivi ellurakendamist äh, seetõttu valmistasin ma ette arvamuse eelnõu, ilma et mul oleks olnud seda raporti eelnõu. ma tahaksin teile ka öelda, et kaks teist eh, teksti samal teemal on ka ettevalmistamisel. vastavalt artiklile kakskümmend seitse tarbimislaenu direktiivis kavatseb komisjon iga viie aasta tagant läbi viia ja esmakordselt siis kaheteistkümnendal mail kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal läbivaatuse, vaadatakse läbi see direktiiv ja seetõttu Euroopa Komisjon siis järgmine aasta ehk tuleb välja ettepanekutega, kuidas seda direktiivi muuta ning Euroopa Järelevalveametite ühiskomisjon on samuti välja töötanud keskpika strateegia ning selles strateegias on samuti analüüs tarbijakaitse kohta. plaanis on välja töötada sektoripõhised suunised ja need peaks avaldatama siis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta esimesel poolel. kui me räägime tarbija lae-, tarbimislaenudest, siis on eesmärk äh, soodustada juurdepääsu teenustele, nagu näiteks mootorsõidukid, kodumasinad, audiovisuaal- ja elektroonikatooted, energiasääst, haridus äh, Äh, igasugused äh, laenud, krediitkaardid ja nõnda edasi. ja keskmine tarbimislaen on kuskil kolm tuhat viissada eurot ning mootorsõidukite jaoks keskmine laen on kuskil äh, kaksteist tuhat nelisada eurot. ja vastavalt nendele andmetele, mis ma olen saanud, tarbimislaenudega tegelevatelt asutustelt, siis eh, turu suurus on kuskil üks miljard eurot. läbi on viidud eh, rakendusalane uuring selle direktiivi osas, see uuring eh, rajanes siis neljateistkümnele liikmesriigile, sellele, kuidas nendest neljateistkümnest liikmesriigist direktiiv on üle võetud ning üleüldine järeldus on selline, et direktiivi ülevõtmine on rahuldav, aga liikmesriigiti on erinevusi. kõigepealt ja võib-olla meie jaoks kõige olulisem on see, et äh, see, mis puudutab direktiivi ulatuse laiendamist, näiteks on tooteid, mida direktiiv ei pidanud katma aga liikmesriigid otsustasid siiski ka need tooted selle direktiivi alla lülitada. Äh, samuti laenulepingud, mis puudutavad omandiõigusi, hüpoteeklaene, äh, kinnisvara äh, samuti on tihtipeale ära kaotatud siis maksimum või miinimum piir tarbimislaenule Äh, äh, maksimumi äh, piir on siis, alampiir on kakssada eurot ja ainult üks riik, Austria. viitab tarbimislaenudele välisvaluutas ning infot, mida siis tuleb inimestele edastada Äh, seoses siis äh, riskidega, kui võetakse laenu välisvaluutas. niisiis. mis on siis arvamuse eelnõus? arvestasime sellega, et tarbimislaenu direktiiv äh, peab arvestama finantskriisiga, tarbimislaen oli üks põhjustest, miks finantskriis puhkes ning äh, tarbimislaenud välisvaluutas oli paljudes riikides tõeliseks probleemiks nagu Ungaris, Rumeenias, kus äh, tõesti väga palju võeti tarbimislaene välisvaluutas. siis äh, on ka Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, see on kahekümne esimesest septembrist kaks tuhat üksteist, mis puudutab laenude andmist välisvaluutas. ning äh, öeldakse, et tarbijale tuleb anda piisavat infot selles osas, mis puudutab välisvaluutas võeldud äh, laenudega kaasnevaid riske Äh, selline, see, see on kooskõlas, see, mis mina ütlen oma arvamuses, on kooskõlas siis süsteemsete riskide öelduga ja samuti tuleb neid äh, välisvaluutas laene anda ainult nendele tarbijatele, kes näitavad oma, et nad on tõesti krediidikõlbulikud. niisiis, nagu ma ütlesin, tegelikult on ainult üks riik, mis oma äh, riiklikesse seadustesse on pannud siis ka info, mis puudutab riske mis on seotud siis välisvaluutas võetud tarbimislaenudega. kolmas soovitus puudutab siis tähtaegasid, selle laenu tagasimaksmise tähtaegu. Äh, tähtaeg ei tohiks olla pikem kui viis aastat. sellepärast, et meil oli ka tarbimislaene, mis anti äh, pikemaks ajaks kui äh, viis aastat, seitse, kaheksa aastat ja sellisel juhul enam ei saa rääkida tarbimislaenudest. minu neljas soovitus eh, ütleb, et tarbimislaenu tagatiseks ei või olla, olla tarbija maja või kinnisvara eh, ja kui tarbija ainsaks sissetulekuallikaks on tõesti palk eh, paljudes riikides, endistes sotsialistlikes riikides näiteks, kus inimestel ei olnud Äh, erilisi taustteadmisi finantssektori kohta ja laenude kasutamise kohta. lasid pangad tagada siis tarbimislaene kinnisvaraga. ja nüüd on siis olukord, kus äh, pered on sattunud tänavale lihtsalt sellepärast, et pangad müüvad nende maja maha. ning äh, viimane asi tarbijatel peab olema võimalus äh, valida siis äh, täiendavate teenuste jaoks alternatiivseid teenusepakkujaid, näiteks kindlustuse osas. tihtipeale siis tarbimisloen on seotud äh, siis kindlustuslepinguga konkreetses pangas, nii et sellega ma lõpetan ning oleksin valmis ära kuulama variraportööride seisukohad. proua Swinburne Äh, aja, tahaksin teid tänada selle töö eest, mida te olete teinud ja isegi kui teil on tulnud seda teha ilma põhiraportita. ma pean ütlema, et ma toetan äh, seda, mida te ütlesite välisvaluutas laenude kohta ja isegi minu kodumaal Äh, on inimesed võtnud äh, laene, kus neil on näiteks teine elamis, äh, teine kodu nii-öelda mõnes välisriigis, siis inimestele tihtipeale ei anta nõu välisvaluutas laenudega kaasnevate ohtude eest. nii et, et see olete tõesti tõstatanud väga olulise teema ja ma arvan, et et need punktid, mida te siia olete välja toonud, on tõesti vägagi selged ja olen ka punktiga viis nõus. ühisturu osas me tõesti peaksime äh, võima-, võimaldama inimestel vabadust teenusepakkujat valida, nii et, et kindlustused ja laenud ei tohiks olla omavahel kindlalt seotud. mul on väga hea meel selle seletuse eest, mida te punkti kolm osas andsite, sest et minu arvates oli üsna raske mõista, et miks see piir peab olema viis aastat, et mina ei suutnud mõelda ühestki tootest, mis anti pikk, laenutootest, mida anti pikemaks ajaks kui viis aastat. ma ei tea, kas meil on tegelikult vaja äh, täpsemalt määratleda, millised need tooted on ja, ja mis äh,, millised on alternatiivid äh,. juhul, kui inimene vajab laenu pikemaks ajaks kui viis aastat ja püüan aru saada ka punktist number neli. Äh, paljudel juhtudel ma arvan, et et need inimesed, kes äh, saavad laenu äh, kuskilt lühikeseks ajaks. ma näiteks mõistan, et minu valimisringkonnas on väga palju inimesi, kellel on ainult üks palk nii-öelda ja kui nad ei saa oma kinnisvara kasutada laenutagatiseta ta,, kas nad siis, kas siis, siis ei tõrjuta üldse minema äh, laenuturul, kas nad ei pea minema äh, laenu taotlema kuskilt, kus intressid on väga kõrged? Äh, paljud inimesed Ühendkuningriigis on praegu pidanud võtma lühiajalisi laene just väga-väga kõrge intressiga. ma arvan, et võime kasutada oma kui nad ei saa kasutada oma kinnisvara tagatisena, siis nad on võib-olla sunnitud pöörduma mõnede vähem äh, äh, usaldusväärsete laenuandjate poole, nii et, et võib-olla me võiksime seda arutada ja vaadata, kuidas me saaksime selle asja niimoodi sõnastada, et inimesed ei peaks selliseid kahtlasemaid äh, laenuallikaid kasutama. aga tõenäoliselt me suudame need küsimused dialoogi käigus lahendada ja mõista, kuidas asi toimib erinevates liikmesriikides, aitäh! aitäh! kas härra Terho soovib ka sõna saada? aitäh. esitüksen osasta, mis sa vaarid? ma saan ainult nõustuda eelkõnelejaga. siin on tegemist valdkonnaga, kus on vaja tarbijat paremini teavitada võimalikest riskidest see puudutab eelkõige kiirlaenusid, mis on turule toodud ning äh, see on laen, millest tarbijad tihti aru ei saa ning mis põhjustab väga palju probleeme. teksti kohta ei ole mul aga mingeid negatiivseid kommentaare, aitäh. mina kahjuks ei saanud tõlget, ütleb äh, esimees. mingi probleem oli tõlkega kahjuks on midagi kaduma läinud. Uh, ma räägin inglise keeles siis. minu arvates on tegemist vägagi positiiv, positiivses suunas mineva dokumendiga, ma tööd, toetan seda täielikult. näiteks punkt number üks, kus öeldakse, et me peame tõstma inimeste teadlikkust nendest riskidest, mis selliste laenudega on seotud. noored inimesed Soomes näiteks äh, Äh, on äh, saanud halbu kogemusi selliste lühiajaliste laenudega ja on äh, võtnud laenu üle oma võimete. mul ei ole tõesti raporti kohta midagi negatiivset öelda, ma tõesti toetan seda. aitäh. härra Kiigold ja siis härra Schmidt. kõigepealt härra Kiigold. aitäh Äh, tõesti on tore, et ma saan lõpuks ometigi enne Aldet sõna. ma tahaksin teid tänada äh, selle eelnõu eest ning äh, me esitame mõned muudatusettepanekud. üks küsimus on selles, et me arutame praegu ka hüpoteeklaenude direktiivi minu arvates ei ole mõtet omada kahte eraldi direktiivi, see lihtsalt mu-, suurendab direktiivide arvu. minu arvates ühest direktiivist neile kahele küsimusele eh, sobiks, eh, ainult et nendes direktiivide raames loomulikult tuleks asja siis käsitleda erinevalt, kui selleks on vajadus ja niikuinii teatud osas need asjad kattuvad. nii et, et minu vaatevinklist võiks meil Äh, võib-olla olla vähem bürokraatiat, me võiksime ühest äh, direktiivist siis lihtsalt keskpikas perspektiivis lahti saada. küsimus ongi selles, et miks neid direktiive on kaks, äh, kuigi paljud definitsioonid lihtsalt nendes direktiivides on ühest direktiivist teise üle võetud, nii et, et teine küsimus meie jaoks on probleem see, kuidas nende maksete iga-aastane äh, Äh, määr arvutatakse, eriti seda, kui kasutatakse äh, laene välisvaluutas ja intressikursid varieeruvad, äh, vahetuskursid varieeruvad, vabandust, siis võib see arvestusmeetod tekitada probleeme, sest et neid kursse ka äh, arvestatakse just nimelt viimaste kursside alusel, aga pikemas perspektiivis võivad need olla teistsugused ja nii võib tekkida võimalus, et tarbijale pannakse peale liiga suur laenukoorem. nii et, et meil võib äh, nii et, et ma arvan, et võib-olla peaks arvestama sellega, et tarbijaid tuleb informeerida Äh, andes neile siis ka arvud selle kohta, kui palju nad iga kuu peavad maksma äh, vastavalt konkreetsele lepingule. see tähendab, et äh, mm, kõneleja ütleb, et ta ootab, kuni lärm saalis lõpeb. esimees palub kõnelejatel eravestlused lõpetada nii, nii, räägivad siin üksteise järel. niisiis, äh, see, kuidas äh, neid asju arvestatakse, äh, si-, selles osas võiks tarbijatele anda siis mingi ettekujutuse, kui palju, kui suured on need igakuised osamaksed Äh, tuleks neile anda siis selline miinimum ja maksimumarv, mis äh, siis teatud lepingust tuleneb ning need maksimumarvud peaksid olema siis ülempiiriks, nii et, et põhimõtteliselt on asjad tarbija jaoks täiesti läbipaistvad. niisiis. meil oleks endiselt täielik vabadus, aga inimesed saaksid siis näha äh, konkreetse lepingu äh, tagajärgi, meie arvates oleks see igatahes samm edasi. ning äh, me esitame ka vastavad muudatusettepanekud, nii et, et see, kuidas neid kuiseid makseid arvestatakse, seda meetodit tuleb muuta ning tarbijatele tuleb anda siis selget infot kehtestades siis ka äh, maksimaalse ülempiiri ning loomulikult äh, laenuandjad peavad siis saama, võivad siis otsustada, milline see maksimumsumma on. aitäh. Thank you, Mr Schmidt, please. Thank you very much, Mr president. Äh, härra Ole Schmidt järgmisena ma esitan härra De Bakkeri seisukohti, tema tahaks teid tänada selle arvamuse eelnõu koostamise eest, ta on probleemiga kursis. ainukene dokument, mis sellel teemal kättesaadav on, on kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jaanuari uurimus, mille parlamendi poliitikaosakond läbi viis. see uuring on lühikene, aga huvitav ja küsimus on selles, et kas me selles arvamuses ei peaks viitama mõningatele aspektidele, mida see uuring käsitleb see uuring on huvitav põhiliselt IMCO komisjonile, aga härra De Backer usub, et ka meie võime oma arvamuses mõningaid selle uuringu eesmärke kasutada. ja saame ka edendada siis täiendavaid uuringuid, mis puudutab selle direktiivi ellurakendamist ja selle direktiivi äh, tagajärgi ja mõned küsimused, millele ta sooviks vastust. kõigepealt äh, milline on tarbimislaenude direktiivi kohaldamise maksumus, kas see äh, ja kas me räägime siin äh, sellest maksumusest tarbijatele. teiseks, kas see äh, see tarbimislaenude alane standardinfoleht ka aidanud suurendada tarbijate teadlikkust selles vallas. nüüd kolmandaks, kas meil on nüüd rohkem piiriüleseid laene? ning äh, härra De Bakkeril on mõned äh, mured seoses arvamusega. Äh, nimelt, et raportöör teeb ettepaneku mitte anda tarbimislaene pikemaks kui viis aast-, perioodiks kui viis aastat, see on vastuvõetamatu, selle küsimuse peavad otsustama krediidiasutused ja tarbija. ning Äh, seega, sest äh, kui äh, laenuperioodi lühendatakse, siis tähendab see ju seda, et kuumaksed on suuremad ja ainult rikkad inimesed saavad laenu võtta. näiteks teatud summasid ei ole võimalik viie aastaga tagasi maksta Äh, punktis teine, kaks viidatakse sellele, et äh, laenuandja äh, peaks enne teadma juba, kuidas vahetuskursid muutuvad, selleks et laenuvõtja laenukõlbulikkust hinnata, see aga ei ole võimalik ja probleem on ka punktiga neli kas siis tarbimas, tarbimislaenud, mille tagatiseks on tarbijate eluase, olla tulevase direktiivi all või ei. ning teiseks ei tohi diskrimineerida selliseid perekondi, kus on ainult üks töötav äh, inimene, sellepärast et äh, ühe, ühe vanemaga perekondade arv kasvab ju, nii et, et, et äh, härra De Backer arvab, et selle arvamuse kallal tuleks veel tööd teha. aitäh! kahjuks me peame praegusel hetkel loo-, lõpetama oma arutelud. muudatuste esitamise tähtaeg kõigepealt ma ütleksin siis, millal see on. kaksteist aprill pange endale kirja. ja me arutame seitsmendal mail muudatusettepanekuid, nii et kaksteist mai, eh, kaksteist aprill, seitsmes mai. Eh, nüüd kokkuvõte. ma olen teiega nõus, lugupeetud kolleeg, selles osas et ähm, kui tegemist on ainult äh, ühe äh, palgaga, siis on raske probleem tagatisega ja et võib-olla tõepoolest peab olema äh, tagatiseks kinnisvara, aga ma räägin teile oma kogemusest, sellepärast ma olen näinud inimesi, kes on tänaval ja ma tõepoolest püüaksin niisuguse praktika lõpetada, sest see oli päris õudne, mida ma nägin ja ma arutan teiega seda teemat. nüüd härra Schmidt, mis puudutab terminoloogiat, siis me võime seda arutada. ma olen teiega nõus, et mõned soovitused, mis uurimise käigus tehti, me võime need panna ka mm, sisse mm, oma arvamust, aga tegelikult ma mõtlesin, et just need soovitused sellest uurimistööst eh, paneb dokumenti sisse raportöör. aga me ei ole ju näinud seda eh, mustandvarianti eh, arvamusest. ma olen nüüd nõus härra Kigoltsiga, et see, kuidas arvutatakse intressi, võib muutuda ja Euroopa Komisjon on kohustatud eh, seda teemat uurima. kahjuks eh, Euroopa Komisjon teeb seda alles järgmisel aastal. järgmine kohtumine toimub meil kaheteistkümnendal aprillil, see on neljapäev, eh, üheksast kaksteist kolmekümne vahel. palun, proua Keit. meil on väike ähm, fraktsioon ja ma tahaksin nüüd teada, kas me kuidagi võiksime seda äh, kuupäeva edasi lükata, mis puudutab äh, muudatuste esitamise kuupäeva, sellepärast et meil on väga kibe töö kvestoritel. meid ei ole iseenesest palju. praegusel hetkel me teeme vaheaja, vaheaeg on, vaheaeg on kella viieni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 um, quiet please, quiet please uh.... vaikust palun. ma olen täiesti kindel, et meil on väga palju küsimusi, mida kiiremini me alustame, seda parem on. tere tulemast. ja nüüd mm, kõigepealt me peame võtma vastu päevakorra, ma arvan, et eh, mingisuguseid vastuväiteid ei ole ja eh, ei ole ka eh, eesistuja mm, teadaandeid, sellepärast mingem siis momentaalselt edasi eh, kohtumiseni, kohtumise juurde, kus on Troika e, Econi ja, ja Tööhõivekomisjoni esindajad, mina olen juht, ma tervitan Oli Reini, kes on äh, Ehm, majandus- ja ehm, rahandusasjadest vastutav ehm, volinik. siin on Paul Thompson e, e, IMF-i Euroopa osakonna e, juht, e, vastutab Kreeka eest. ja siis e, ma tervitan kõiki parlamendiliikmeid, kes kohal on siin on ka mm, Jörg Asmussen, kes eh, on Euroopa Keskpanga eh, juhtidest ja mm, kuna väga palju on uudiseid selle kohta, mis praegusel hetkel Kreekas toimub, siis me kasutasime seda võimalust kutsuda siia eh, troika esindajad, et meil oleks võimalik eh, vahetada arvamusi komisjoni liikmetega, et lihtsalt paremini aru saada, mm, millised on siis eh, kohanemisprogrammi põhipunktid. oluline on see, et me suurendaksime troika demokraatlikku legitiimsust meil on väga palju vaja ära teha ja sellepärast ma annaksin eh, igale eh, esinejale aega kõnelemiseks kümme minutit ja kõigepealt sõna Olli Reinil. Thank you, Sharon. suur tänu, Sharon. lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. aitäh et te eh, olete leidnud võimaluse vahetada arvamusi Kreeka kohta. ma tahaksin tänada teid ka nende küsimuste eest, eh, mida mulle mm, fraktsioonid saatsid. me saatsime ka välja kirjaliku vastuse, tegime seda koos Jörg Rasmusseniga Euroopa Keskpangast. ja sellepärast ma ei räägi pikalt. Kreeka kriis on tohutuks väljakutseks Kreeka ühiskonnale ja ka Euroopa Liidule. see on tulenenud äh, aastakümnete pikkusest äh, vastutustundetust käitumisest ja Euroopa solidaarsusvaimus oleme me astunud nendele appi, aga selge on see, et olukord on endiselt tõsine, eriti äh, kõige haavatavamate inimeste jaoks Kreeka ühiskonnas komisjon ja Troika on koondanud tähelepanu sellele, et aidata Kreekat, et eh, tasakaalustada eh, Kreeka majandust, et restruktureerida seda ja aidata neid keskpikas perspektiivis. me oleme mõelnud siin tööhõivele, me oleme mõelnud majanduskasvule, need on põhilised mm, eesmärgid eh, Kreeka majanduse ümberkorraldamise jaoks sellele eelnes tohutu tasakaalustamatus ja on vaja aega, et mm, tasakaalustamisega toime tulla. aga eh, kui eh, majandus eh, ei tasakaalustata, siis ei ole võimalik luua ka uusi töökohti ega kasvatada majandust. meil ei oleks täna seda Äh, kuulamist, kui Kreeka eelnevate mm, valitsuste mm, tegevus ei oleks viinud jätkusuutmatuseni, äh, väga suure fiskaaldefitsiidini ja äh, konkurentsivõime vähenemiseni. jooksev konto defitsiit oli kaheksateist protsenti SKT-st kahe tuhande üheksandal aastal kahe tuhande üheksandal aastal oli see eh, kuusteist protsenti ja selle tulemusena nii Kreeka kui terve eh, euroala olid katastroofi äärel. selleks, et eh, vältida mm, maksujõuetust, tulid Kreekale appi euroala partnerid ja ka IMF ning eh, vastavalt Kreeka palvele komisjon ja eh, IMF eh, troikana on aidanud uuesti juhtida Kreeka majandust kestlikule rajale. koos IMF-iga euroala liikmesriigid on lubanud kakssada seitsekümmend miljardit eurot selleks, et Mm, finantseerida Kreekat ja eh, sada miljardit eurot on tulnud eh, erasektorist ning eh, mm, selle tulemusena, selle programmi tulemusena ja programmi finantseerimise tulemusena on Kreekal võimalik mm, vähendada oma võlakoormust saja kuuekümnelt protsendilt saja kahe saja kuueteistkümne protsendini aastaks kaks tuhat kakskümmend. Äh, selline ennekuulmatu finantssolidaarsus näitab, et, äh, et äh, euroala valitsustel ja parlamentidel mm, on pühendumus selle nimel ja nad töötavad selle nimel, et probleeme lahendada. ja ei ole õige Äh, süüdistada Kreeka probleemides neid, kes on talle appi tulnud, see on täiesti ebaõiglane. lugupeetud parlamendisaadikud, me peame tunnistama äh, ja tunnustama neid edusamme, mida Kreeka on teinud. komisjon on öelnud, et äh, Kreeka on läbi teinud suured fiskaalsed korrigeerimised ja just nimelt eh, nende jõupingutuste jaoks eh, Troika aitas eh, Kreekat, mm, arvestades ka neid eesmärke, mis on aastaks kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist. Nende jõupingutuste tulemusel otsustasid euroala mm, liikmesriigid suurendada finantsabi Kreekale, aga probleemid ei ole kadunud, praegune korrigeerimise tempo ei ole piisav. Kreeka eh, riigi rahandus ei ole veel eh, jätkusuutlik. meil on vaja eh, edasisi jõupingutusi seepärast. see rakkerühm, mis Kreeka jaoks loodi, on niisugune ressurss, millele, mm, mida rahastab komisjon ning eh, nad aitavad ehitada kaasaegset jõukat Kreekat. Eh, rakkerühm annab tehnilist abi eh, Kreekale ja mm, euroala riigid aitavad Kreekat selleks, et nad jõuaksid kestlikule teele. selle tulemusena Äh, avalikud teenistused paranevad, äh, tekib tõhus maksusüsteem ning parem investeerimis- ja äh, ettevõtluskeskkond, mis aitab kaasa töökohtade loomisele. programmi eesmärgiks on tagada sotsiaalne õiglus. näiteks näiteks kui äh, äh, vähendati pensione, siis äh, kõige rohkem vähenesid kõige kõrgemad pensionid, tegeldakse ka tervishoiusüsteemiga, nii et võidaksid sellest tavalised kodanikud. maksusüsteem on muutunud progressiivsemaks ja oluline on, et võideldakse maksupettuste vastu see ei ole mitte ainult eh, sissetulekute suhtes oluline, vaid oluline ka selles osas, et väheneks sotsiaalne ebavõrdlus. lugupeetud kolleegid, eh, Kreeka on võtnud südameasjaks reformi eh, ellu viia. esimene programm Kreeka jaoks andis meile olulise õppetunni et on kaks Achilluse kanda, üks oli see tohutu ähm, haldussuutlikkus, mis Kreekal oli äh, ja teine asi oli see, et puudus poliitiline ühtsus, mida oli vaja selleks, et äh, nõudlikele reformidele, rasketele reformidele toetust leida. teiseks on vaja äh, teha kõik et toetada Kreeka mm, võimekust iseennast juhtuda. aga see Achilluse kand, et ikkagi ei ole poliitilist eh, ühtsust, seda saab parandada ainult Kreeka ühiskond, Kreeka kodanikud. nii ka siis daamid ja härrad, lõpuks eh, siis eh, sellest omanditundest programmi osas tegemist on majandusprogrammiga Kreeka jaoks. see on Kreeka jaoks vajalik. E, troika on selle välja töötanud ja krediitorid on andnud troikale ülesande, et et maksumaksjate raha, mis tuleb Euroopa Liidu euroala liikmesriikide taskust ja IMF-ilt, ei läheks raisku nii et teisisõnu e, Euroopa Liit, IMF, Troika e, saab aidata kaasa, saab toetada, aga tegelikult kreeklased ise peavad tegema ära selle töö, millega reformitakse nende riik ja vastutama oma riigi eest, aitäh! suur aitäh ja aitäh, et ka kõneajast kinni pidasite, nüüd läheme Äh, Jörg Asmusseni juurde ja ma paluks, et äh, fotograafid ei seisaks saadikute ees, saadikud tahavad kõnelejaid näha. nii et, et üritage siin saalis leida selliseid kohti, kus inimesi ei ole ees. niisiis, Jörg, palun äh, lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, mul on väga hea meel siin täna olla koos oma kolleegidega ja sõpradega Äh, oli ja Pooliga. ma arvan, et Kreeka äh, majanduse äh, kohandamine ning selle tagajärjed loomulikult on väga valulikud, selles ei ole mingit kahtlust. küsimus on aga selles, kuidas Kreeka üldse sellisesse olukorda sattus ning millised on nüüd alternatiivid kohanemise Äh, peamine aspekt on seotud nende tasakaalunihetega, mis makromajanduse tasandil on olnud ja on aastaid kuhjunud. Äh, vale fiskaal- ja majanduspoliitika, struktuurireformide poli-, puudumine, need kõik on õõnestanud äh, avaliku sektori võlgade jätkusuutlikkust ja kahjustanud Kreeka konkurentsivõimet praegune kohandusprogramm ei põhjusta SKT langust praegune majanduslik olukord on paratamatu äh, arvestades kõiki neid probleeme, mis kahe tuhande üheksandast aastast alates on kuhjunud. kas Kreekal on ka mingi alternatiiv praegusele kohandamiskavale? me ei saa Kreekat aidata, luues valesid lubadusi. Kreeka ei tule toime suurema finantskoormaga kui praegu, ta on kaotanud juurdepääsu turgudele ning äh, saab äh, väga vähest ametlikku toetust. ainukene viis on edasi minna. tuleb taastada Kreeka äh, maksusektori jätkusuutlikkus ja Kreeka konkurentsivõime, niimoodi tagatakse jätkusuutlik majanduskasv. selleks on vaja visadust, visadust eelarve konsolideerimiseks ning Äh, ulatuslike struktuurireformide elluviimiseks ning äh, Kreeka pangandussektori nõrkade kohtade kõrvaldamiseks. Äh, need sammud, mida Kreeka valitsus on astunud ning ohvred, ohvrid, mida kreeklased on pidanud tegema, on olnud suured. aga pikk tee on veel vaja ära käia. ei ole saladus, et see programm on seotud suurte rakendusriskidega Äh, praegu on siiski programm olnud üsna edukas ja seega võla jätkusuutlikkuse väljavaated on parendatud. me arvame, et kahe tuhande kahekümnendal aastal võiks see võlasuhe SKT-sse olla kuskil sada kakskümmend protsenti, aga oluline on see, et Kreeka tõesti selle programmi ellu viiks Eh, võla dünaamika sõltub väga palju just nimelt selle programmi elluviimisest. hilinenud eh, fiskaalsektori konsolideerimine, eh, väiksemad struktuurireformid, kõik sellised stsenaariumid tooksid kaasa nõrgema majanduskasvu ja jällegi ohustaksid võlgade jätkusuutlikkust. nüüd räägiksin programmi olulisematest valdkondadest. E-, eelarve korrigeerimine, konkurentsivõime ja finantssektoriga seotud küsimused mis puudutab äh, fiskaalsektori äh, kohandumist, siis Kreeka võimud ja Kreeka rahvas äh, pälvivad tunnustust nende oluliste sammude eest, mida nad viimase kolme aasta jooksul on teinud hoolimata majanduslangusest on valitsuse võlg vähenenud kuskil kuus koma viis protsenti SKT-st alates tuhande kahe, kahe tuhande üheksandast aastast. niisiis peaaegu kuuekümnelt protsendilt on see võlg lahe, langenud aga valitsuse suurus on endiselt äh, liiga suur, äh, arvestades siis äh, Kreeka suutlikkust maksutulusid koguda ning ühelt poolt on tõesti need reformid, mida Kreekas hakatud läbi viima, pööranud tähelepanu näiteks avaliku sektori suurtele palkadele ja mitte jätkusuutlikule süsteemile, teisalt aga ei ole see fiskaalsektori korrigeerimine Äh, siiani lihtsalt, äh, lihtsalt tuginenud üldistele kärbetele. meil on vaja äh, läbi viia Kreekas aga ka keerulised struktuurireformid. kuskil viis ja pool protsenti SKT-st tuleks saavutada järgmise kahe aasta jooksul ja see näitab ka, kas Kreeka valitsus on ikka sellele programmile pühendunud. ma loodan, et Kreeka valitsus Eh, suudab seda teha. nüüd eh, kutsuksin Kreeka poliitikuid üles eh, suruma läbi neid raskeid reforme, seistes vastu erinevatele huvigruppidele, sellepärast et muidu lihtsalt ei ole seda kriitilist massi, mis on vaja struktuurireformideks, selleks, et keskpikas perspektiivis seda eelarvelõhet ületada Olli mainis ka seda, kuidas hoolitseda selle eest, et ähm, majanduse kohandamise programm äh, tõesti oleks õiglane, et kõik äh, kannaks koormat õiglaselt. kõige olulisem on siin äh, maksureformid ja edusammud selles vallas on siiani olnud pettumust valmistavad paljudel juhtudel jõukad kreeklased tegelikult annavad siiski veel liiga väikese mak-, panuse, sest nad lihtsalt hoiavad maksude maksmisest kõrvale nii et, et maksude sissenõudmise tugevdamine ja maksudest kõrvalehoidmise vastu võitlemine on väga oluline. Need aitavad mitte parandada ainult kreeklaste si-, eh, maksutulusid, vaid ka seda, kuidas sellesse eh, programmi üldse suhtutakse. nüüd teiseks konkurentsivõime osas. konkurentsivõime osas on olukord natukene paranenud esimese programmi ajal, aga see paranemine ei olnud piisav. Kreeka äh, on vähem konkurentsivõimeline kui tema peamised kaubanduspartnerid ja see on seotud et eh, sellega, et teised struktuurireformid ja tööturu struktuurireformid ei ole ellu viidud. senikaua, kui Kreeka on euroalas, eh, on vaja eh, astuda väga olulisi samme. kuidas võidelda näiteks tööpuuduse kasvuga? Äh, erasektoris on miinimumpalkade, palku vähendatud ning äh, meil on vaja siis äh, astuda palju samme, mis võib-olla ei ole populaarsed, aga neid, neid ei saa vältida, kui me tahame luua alust Kreeka uuele konkurentsivõimele ja töökohtade tekkele see aga pole ainus valdkond, kus tuleb otsustavaid samme astuda. tööturureformidega peab käima kaasas teenuste ja toodete turu liberaliseerimine äh, väga paljudel nõndanimetatud suletud äh, ametialadel. Äh, tuleb võidelda siin erinevate huvigruppide kivistunud seisukohtade vastu. nüüd pangandussektor. Kreeka peab tegelema probleemidega oma pangandussektoris sektoris võlavahetuse tulemusena on kõik Kreeka pangad äh, alakapitaliseeritud. Äh, väga oluline on see, et pangad rekapitaliseeritaks ning need pangad, mis kapitali turgudelt ei saa, äh, kapitaliseeritakse siis selle programmi vahenditega läbi finantsstabiilsusfondi. ning need pangad, mida ei peeta elujõuliseks, tuleb lihtsalt laiali saata. Äh, on väga oluline, et kakskümmend viis miljardit, mis selleks otstarbeks on eraldatud, äh, tõesti kasutatakse selleks, et kiiresti kapitali äh, juurde lisada Kreeka pankades. ja ühtekokku läheb meil vaja viiskümmend miljardit eurot selleks ja lõpetuseks tahaksin ka Äh, väljendada lootust. jah, äh, ravim on mõru, aga patsient siiski suudab ja toibub, äh, paraneb, kui ta arsti ettekirjutusi järgib. vaadates nüüd varasemaid kogemusi, mis puudutavad fiskaalsektori korrigeerimist ja muud teistes Euroopa riikides, näitavad, et tegu ei ole kaotatud lahinguga. aga äärmiselt oluline on see, et oleks tugev poliitiline omanditunne. kreeklased ei reformi oma majandust ja oma riiki mitte selleks, et troikale meele järele olla. Nad ei tee neid, nad ei too ohvreid selleks, et olla meele järele riigile X või Y, nad teevad seda sellepärast, et nad taha, nad teevad seda enda hüvanguks. nii et, et seega see omanditunne on äärmiselt oluline, aitäh! aitäh! ja lõpetuseks äh, saab sõna Paul Tomson. Teil on sõna. Uh... suur tänu, lugupeetud parlamendiliikmed, aitäh, et andsite mulle võimaluse teile rääkida Troika tööst Kreekas. alustaksin e, esimese programmi kohta väikese kommentaariga. see puudutas olulisi valdkondi ja praegu tegelikult eh, eh, nagu jäetakse kahe silma vahele nii Kreeka sees ka väljaspool Kreekat, et Kreeka on teinud olulisi eh, edusamme. kõigepealt mm, saadi saadi kontrolli alla riigi rahandus, inflatsioon vähenes väga vähestel riikidel on õnnestunud nii tõsiselt tegutseda ja seda äh, niisugusel ajal, kui majandus väga tõsiselt kahanes ja ajad olid väga tormised. see kõik nõudis eh, Kreeka ühiskonnalt tõsiseid eh, ohverdusi ja Kreeka on teinud pika sammu edasi, aga Kreekal on veel pikk maa minna ja seda tegi ta esimese programmi jooksul. aga nüüd rääkigem teisest programmist ma ei ole nõus nendega, kes ütlevad, et eh, see uus programm puudutab ainult kasinust. alustaksin just nimelt fiskaalosast. see defitsiit, mis on kümme protsenti SKT-st ja väga kõrge võlatase, eh, on tõsised, sellepärast et Kreeka olukord ei ole kestlik mitte ükski riik ei suuda niisuguse defitsiidi valguses oma majandust tõsta ja sellepärast kulutuste vähendamine on kõige e, olulisem eesmärk majanduspoliitikas ja selles osas olen ma nõus nendega, kes ütlevad, et tegelikult maksud võiksid veel tõusta, et e, tegelikult pensionid võiksid väheneda aga selleks, et nüüd edasi minna, nii nagu ütles ka härra Asmussen, peab eh, Kreeka läbi tegema struktuursed fiskaalreformid. see tähendab kõigepealt seda, et eh, Kreeka peab võitlema maksupettuste mm, vastu ja maksudest kõrvalehoidmise vastu. see on absoluutselt hädavajalik, et selle korrigeerimise käigus toimuks ähm, äh, toimuks jõukuse õiglane jaotamine. ja see on niisugune valdkond, kus programm ei ole e, eriti kaugele jõudnud siiamaani. ja mina tegelikult praegusel hetkel ei näe, kuidas Kreeka e, saaks oma kodanike Äh, sotsiaalselt toetada ja tagada fiskaalse äh, stabiilsuse, kui kogu aeg maksidest, maksudest kõrvale hoitakse. mis puudutab kulutusi, siis äh, kõigepealt ähm, on vaja vaadata, mikspärast defitsiit on suurenenud. kaks kolmandikku sellest suurenemisest oli äh, põhjustatud just nimelt sotsiaalsetest ülekannetest ja see, need üle, need sotsiaalse ringi jaotumine äh, tegelikult äh, ähm, võttis endale poole nendest kulutuste kasvust. vaja on tegutseda sotsiaalselt mm, vastutustundlikult E, avalik sektor peab vähendama valitsuse arvukust, sest et e, avalikus sektoris on praegu hõivatud liiga palju inimesi ja on vaja e, panna kinni need asutused, mis ei ole enam kasulikud ühiskonnale. nüüd mõned struktuurireformid, mis on kriitilise tähtsusega ja vähendavad eh, defitsiiti mm, on eh, üsna kaugele jõudnud, teised teevad esimesi samme. siin tõstu-, tõstatati küsimusi eh, just nimelt selles vallas ja kõik need reformid on mm, väga tõsised, sest et huvipooled ikkagi asuvad nendele tugevalt vastu, kui na- nende huvid on sattunud löögi alla Eh, kui me vaatame, kuidas eh, Kreeka on tegutsenud eh, oma fiskaalprobleemidega viimasel kahel aastal, siis on edusamme, on vajakajäämisi. aga nüüd räägiksin majanduskasvust. mida siis programm teeb selleks, et soodustada majanduskasvu? kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lootused, et eh, kriisist välja saadakse, eh, ei osutunud tõeks, sellepärast et ei olnud eh, sellist kriitilist massi just nimelt ah, kas just nimelt ei olnud sellist kriitilist massi struktuurireformide elluviimisel, just struktuurireformid peavad olema energilised investeeringud eh, peavad eh, kõigepealt olema suunatud majanduskasvu tagamisele. valitsus võib aidata eh, investeerimiskliima parandamisel, aga tegelikult valitsuse võimalused on üsna piiratud. ja tegelikult siin eh, erasektori roll on väga oluline. kas privatiseerimisfondi võiks kasutada selleks, et toetada eh, eh, riigisektorit? privatiseerim-, privatiseerimise osas on programmil väga mm, tõsised eesmärgid ja see raha on ka juba kõrvale pandud millegi jaoks või on ette nähtud millegi jaoks nii et, et sealt valitsussektorile eriti palju juurde midagi ei saa tulla nii et, et investeering peab olema suunatud majanduse elavdamisele ja töökohtade loomisele. meile tundub, et praegusel hetkel on puudu viisteist protsenti selleks, et mm, majanduskasvu tagada. ja eh, võib-olla terves Eurotsoonis oleks vaja sisemist devalveerimist. praegusel hetkel on reformid suunatud olnud just tööturule eh, selleks, et tõsta konkurentsivõimet, inimeste hõlvat-, hõivatust ning eh, me loodame, et mingisuguse aasta, pooleteist aasta jooksul see eh, sisemine kokkutõmbumine eh, muutub kasvuks. aga tööturuga ei ole asjad korras. ja kui nüüd inimesed ütlevad, et programm kukub läbi, kui majandus kogu aeg kokku tõmbub, siis tegelikult nendel on õigus tegelikult kogu see kohanemine struktuurireformide käigus peaks hoopis, struktuurireformide kaudu peaks hoopis tõstma Kreeka konkurentsivõimet. programmis on väga mitmesuguseid meetmeid, mis tegelikult sellele kaasa aitavad. üks peaks eh, tagama eh, toodete ja teenuste turu liberaliseerimise, see tähendab, et eh, palkade vähenemine jõuab ka hindade alanemisse ja see aitab eh, siis eh, tõsta eh, toodangut. vaja on vähendada korruptsiooni, bürokraatiat. programmis on tohutult palju meetmeid selleks, et tootlikkus tõuseks, et tagada majanduskasvu. kuna, kuigi paljud eh, eh, programmid eh, on valitsuse südameasjaks saanud ja ametivõimude südameasjaks saanud siis just, mis puudutab töötõrgu, tööturgu, need meetmed on pikaajalised ja jäävad väljapoole seda programmi veel kauaks ajaks mitte mingisugust ehm, imerohtu ei ole olemas, ei ole olemas ühte programmi või ühte tegevust, vaid vaja on niisugust laia rinnet kõikide meetmetega ja alles niimoodi saavutatakse edu. ja nüüd ma siis räägiksin ehm, ehm, võla jätkusuutlikkusest praegus, et nii nagu härra Asmussen ütles, kuueteist protsendi võrra langes eh, valitsussektori mm, võlakoormus, aga siiski võlg on tohutult kõrge ja kõigepealt sellest ülesaamiseks on vaja eh, see struktuurireformidele uue jõu sissepuhumist. loomulikult sellega seos sellega on seotud ka teatud riskid ja programm on vaja absoluutselt kindlalt ellu viia. aitäh! aitäh, et ka teie pidasite kinni oma kõneajast. nüüd jõuame siis oma kohtumise teise osani, küsimuste ja vastuste osani. nagu juba teatas Sharon Bowles on meil ajapiirangud väga ranged, nii et, et ma paluksin kõigil ennast distsiplineerida ning eh, me alustame esimese küsimuste vooruga, neli inimest saavad sõna ja Jean-Paul Cosses kaheks minutiks kõigepealt. aitäh! väga mitmeid aastakümneid Äh, Kreeka võlg on kasvanud ning valitsused ei suutnud seda võlga tagasi maksta. kapitaliturud äh, ei andnud Kreekale enam laenu, seega Kreeka on jõudnud sellesse olukorda, kus ta praegu on. mul ei ole enam vaja rohkem ööga, kõik teavad, äh, milline see on. mul on igale kõnelejale üks küsimus, härra Asmussenile kõigepealt. kes Äh, rääkis väga avameelselt ja tahaksin teda selle eest tänada. ma tahaksin teada, kuidas tema hindab Kreeka suutlikkust end muuta. Äh, nii et, et äh, Kreeka tõesti muutuks konkurents, konkurentsivõimeliseks, et seal oleks jälle majanduskasv ja äh, ja mis saab, kui see programm läbi kukub, kui kreeklased järgmistel valimistel näiteks ei toeta piisavalt äh, suure häälteenamusega selliseid erakondi, mis neid programme toetavad. härra Tomson, teile on järgmine küsimus. ma tahaksin teada, kas Troikal on vahendid ja äh, volitused ja oskused selleks, et äh, Kreekat ülesannete täitmisel aidata ning äh, kuidas te oma partneritega valitsuse poole pealt äh, äh läbi käies saate ja härra Rehn, te ütlesite, et Kreeka on ohtu seadnud Eurotsooni, aga seda teemat ma praegu käsitlema ei hakka, tahaksin esitada ühe küsimuse, mis on suhteliselt isiklik miks te kasutate niivõrd palju äh,, miks te üritate niivõrd ägedalt äh, kaheses õigusloome pakis oleva ettepaneku äh, äh vastu tegutseda, äh, mis näeb ette sellist õiguskaitset raskustesse sattunud riikidele? Äh, kas meil ei võiks olla mingi selline süsteem siiski, mis võimaldaks meil vältida selliseid tõsiseid probleeme nagu see, millesse Kreeka on nüüd sattunud äh,? ma arvan, et see võimaldaks turgudel ette teada, milline olukord riigis on. nii et, et küsimus on riikidel jalujõutõuste aitamises. järgmine küsimus äh, härra Goebbels, troika paneb mind mõtlema kolmele ahvile Hiina muinasjutus. kas need kolm on Kreekale peale surgunud mingi hinnangu, mis näeb ette pensionite ja palkade ja sotsiaaltoetuste vähendamist. inflatsioon on äh, kasvanud, sest äh, maksud on kasvanud, äh, käibemaks on tõusnud nii et, et selline rünnak Kreeka vastu on toonud sisenõudluse vähenemise kaasa Äh, ligemale kolmsada VKE-d on kolme aasta jooksul tegevuse lõpetanud, Kreeka majandus on juba viis aastat olnud languses ning ja see, selle aasta lõpul on juba äh, majanduslangus kuskil kakskümmend kaks protsenti ja see suurendab Kreeka võlgasid veelgi. kui kuulata kõnelejaid ja lugeda institutsioonide raporteid, siis Troika äh, näiks kahtlevad selles, kas nende enda ettepanekud ikka on piisavalt tõhusad räägitakse Äh, majanduslangusest, mis äh, äh, on palju tõsisem kui varem arvatud. komisjon leiab, et seda sisemist evolutsiooni, mis on vaja selleks, et ka konkurentsivõime suure, suureneks, on vaja astuda tõsiseid samme. komisjon on ka seisukohal, et praegused sammud ei ole piisavad selleks, et majanduskasvu ja töö, töökohtade loomist soodustada meil on vaja äh, arukat äh, läheneda nii fiskaalsektori konsolideerumisele kui ka majanduse kasvule. me oleme väga nõrgalt tegutsenud äh, väga paljudes olulistes valdkondades. kas te olete sellise avaldusega nõus, ma tsiteerisin siin Jean-Claude Junckerit. aitäh, Rahvapartei nimel äh, George Pakk jah, aitäh, proua presi-, eh, proua eh, esinaine siin on räägitud väga palju eh, rahast, väga palju kokkuhoiust, kuid väga vähe tööhõivest. kui me rääkisime kuuspaktist, pakist, siis on, oli juttu ka sellest, et meil on vaja tagada majanduskasv ning töökohtade loomine. me kuuleme sellest aga väga vähe ning majanduskasvust ja tööhõivest hakati rääkima alles väga kõhklemisi, sellega oleme kaotanud usalduse rahva silmis ja turgud, te olete tahtnud taastada usalduse turgudel, kuid selle nimel olete kaotanud usalduse rahva silmis noorte tööpuudus on hirmutavalt suur, räägitakse juba võimalusteta põlvkondadest, olukord Kreekas on väga-väga tõsine ning Euroopa Parlament on juba varakult öelnud, et säästupoliitikast üksipäini ei piisa, meil on vaja anda noortele võimalused, noorte tavatise ettepanek on ka tehtud ning noortele on vaja pakkuda töö ja hari-, koolitusvõimalusi. komisjoni delegatsioon külastas kahte ri-, kaheksat riiki, sealhulgas ka Kreekat ning ma tahaksin küsida, milline on selle tulemus, milline on raport, milliseid meetmeid me saame võtta kõige kiiremal moel selleks, et tagada majanduskasv ja töökohtade loomine, sest ainult nii me saavu-, saame saavutada oma eesmärke, seda lühemas perspektiivis, aga ka pikemaajalises perspektiivis. meil on vaja leida töövõimalusi noortele, Kreekas me näeme, kuidas rahvas riigist lahkub, seda tuleb, selle vastu tuleb võtta meetmeid, aitäh! aitäh ja viimasena selles voorus saab küsimuse esitada sotsiaaldemokraatide nimel äh, proua Simonot. aitäh. Äh, ma tahaksin teid tervitada siin komisjonis, ma näitasin teile ühte eurot Äh, seal on kaks poolt, ühel pool on arvud ja teisel poolel inimese kujutised, ühel pool meil on säästumeetmed ja kärped ja teisel pool tööhõive. siiamaani olete te kõnelenud ja välja pakkunud lahendusi, mis puudutavad ainult kärpeid ja säästumeetmeid. Te ei ole arvestanud üldse töölistega. Kreeka tööminister eile andis, esitas veel ühe arvu. neli tuhat inimest, eh, inimest, kes töötavad, ei saa palka, sellepärast et nad töötavad põhiliselt VKE-des, mis on praegu väga raskes olukorras. tööinspektorid avaldasid eile raporti, eh, kus on prognoosid aastaks kaks tuhat kaksteist ja seal öeldakse, et töötingimused halvenevad ning täistööhõive on vähenenud kakskümmend protsenti, samuti öeldakse, et osalise ajaga töölepingud, äh, nende arv on kahekordistunud. jällegi öeldakse, et tööhõive ja eriti noorte, tööpuudus ja eriti noorte tööpuudus on tõusmas, nii et, et ma tahaksin teada, milliseid konkreetseid meetmeid te kavatsete rakendada, hoolitsemaks selle eest, et midagi tõesti olukorra parandamiseks ette võetakse. ja mul on veel üks äh, küsimus me, te kõnelesite siin ühest patsiendist ja sellest, mida arstid tema kallal teevad. praegu on arstid kirjutanud talle terve rea säästumeetmeid välja. mulle teeb äh, muret, äh, mulle teevad ka muret, et need tabletid, need säästutabletid antakse äh, ka Hispaaniale ja Portugalile ja kõigile teistele riikidele ja kui nad neid võtma hakkavad, siis selle asemel, et tervemaks saada, nende tervis halveneb, nii et, et äkki te kommenteerite. aitäh ja nüüd saan, annan sõna siis Troika esitajatele, igale ühele neli minutit ja alustame Olli Rehnist, palun For... aitäh nende väga tõsiste küsimuste eest, arutelu on meil sügavuti minev. alustaks sellest küsimusest, mis äh, minule oli otseselt suunatud. see puudutas siis üheteistkümnendat peatüki ja see puudutas majanduse üldist juhtimist. kahtlemata on see seotud erasektoriga erasektori kaasatusega ja sellega, kuidas erasektori kaasatus peaks olema hõimatud igasuguse võla restruktureerimise puhul. ma saan aru, et teie mm, eesmärk oli maksumaksja kaitsmine, e, maksukoorma vähendamisel, aga siiski ma ütlen teile, et eh, institutsionaalselt on vaja erasektori hõlmatust. Eh, selline hõlmatus peab olema automaatselt seadusandlusega kaetud, sellepärast et on oht, et riigist riigile kalduvad probleemid üle, me nägime seda oktoobris kaks tuhat kümme, kus eh, Küpros oli ka väga tõsiselt hõlmatud eh, kriisi lahendamismeetmetega, mida Euroopa Liit välja pakkus. Kreeka on väga konkreetne, unikaalne juhtum, seda on komisjon korduvalt rõhutanud, seda on rõhutanud ka nõukogu ja meie tegevus näitab seda, et Kreeka on erandlik juhtum. selles kontekstis me otsustasime läbi viia eh, võla restruktureerimise suure protsessi kolm koma viis protsenti ehm, seda vähendati, see tähendab sadat kümmet miljardit eurot. see on tegelikult kõige suurem võla restruktureerimine maailma ajaloos ja kõige suurem võlakoormuse vähendamine, seda just juhtus äh, Kreeka puhul. nüüd äh, kolleeg Goebbels siin rääkis konsolideerimisest ja meie arvates konsolideerimine ei takista kuidagimoodi kasvumeetmete mm, rakendamist. Kreekas on väga tõsine konkurentsikriis, väga madal, eh, eh, väga madal eh, tööviljakus, tegemist on tohutu tasakaalustamatusega, kõrge on fiskaaldefitsiit, väga kõrge on võlakoormus ja sellepärast peab Kreeka liikuma edasi ja saavutama edu väga mitmel rindel ühe korraga. sellepärast otsustatigi, et vaja on niisugust programmi ja et see eh, fiskaalkonsolideerumine peab tõstma eh, konkurentsivõimet. meie eesmärk on eh, majanduse elavdamine, selleks loodigi rakkerühm, ja praegusel hetkel see laiendab oma tegevust. siin eh, kasutatakse tehnilist abi, pakutakse tehnilist abi, eh, kasutatakse ära euroala liikmesriikide kogemusi, Euroopa institutsioonide kogemusi ja põhieesmärgiks on võidelda maksupettustega, eh, maksudest kõrvale hoidmise vastu ning niimoodi me tahame tõsta ka mitte ainult maksutulu, vaid ka sotsiaalset õiglust. Kreeka, Kreeka avalik halgus, haldus peab eh, tegelema eh, bürokraatia vähendamisega ja eh, parandama ettevõtluskeskkonda kasvu ja konkurentsivõime nimel, sest et see on olnud üks eh, Kreeka eh, majandusliku läbikukkumise põhipõhjusi. ja nüüd ma annan sõna järgmisele kõnelejale neljaks minutiks. suur tänu. suur tänu ka küsimuste eest. minu käest küsiti, eh, kas Kreeka Eh, suudab uuesti jalgadele tõusta, me ütleme jaa, tõepoolest, me arvame, et see programmi kaudu on seda võimalik teha. programm töötab ainult siis, kui teda rakendatakse saja protsendi ulatuses. kõik viiakse ette, viiakse ellu programmiperioodi jooksul. see on võimalik ainult siis, kui selle eh, eh, programmi suhtes on väga tõsine omanditunne ja see omanditunne peab olema terves poliitilises spektrumis, mis Kreekal on, aga praegusel hetkel seda ei ole. väga vaja on aga väga laialdast eh, poliitilist toetust, et oleks võimalik edasi minna ja see eh, on täiesti ilmselge. kui niimoodi ei lähe ja kui nüüd meie ja kui nüüd niimoodi läheb, siis me arvame, et kasv hakkab toimuma kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja e, kasv on tugev juba aastal kaks tuhat neliteist. Te küsite, mis siis toimub, kui programm läbi kukub? programmi Äh, alguses, igatahes mina arvan, on teha vaja maksimum, et see programm, programm töötaks ja kohe me ei hakka mõtlema varuprogrammidele, me peame mõtlema sellele, et see esimene plaan äh, töötaks hästi. see programmis, programm näeb ette teatud muutusi selles osas, kuidas luuakse nõudlust viimasel ajal, viimastel aastatel liiga palju eh, loodeti just nimelt tarbimise peale ja see tähendab ka võlgu, aga just on vaja ekspordile suunatud eh, tegevusi. Te küsisite, kas me oleme nõus selle eh, selle väitega, millega tuli välja Jean-Claude Juncker fiskaalkonsolideerumise osas, ma vastaksin, kuidas ma võin temaga mitte nõus olla. ja ma olen üsna kindel, et tema igatahes tunneb seda programmi läbi ja lõhki, ta on olnud sellega seotud algusest peale ja e, fiskaalkonsolideerumine e, aitab e, tõsta Kreeka konkurentsivõimet ja suurendab tööhõivet. ja siis järgmised küsimused puudutasid põhiliselt tööturgu ja selle kahanemist lühiajaliselt. mina arvan, et see programm suudab tööturu olukorda stabiliseerida aastal kaks tuhat kolmteist ja et aastast kaks tuhat neliteist hakkab tööpuudus vähenema. ma arvan, et me peame olema ausad see vajalik fiskaalkonsolideerumine lühisperspektiivis on negatiivne kasvu jaoks. seda me näeme erinevate eh, kohanemisprogrammide käigus. aga küsimus on selles, et mis on alternatiiv. kui teie võlg on üle pea, siis te peate kokku hoidma, sellepärast muidu te ei äh, Äh, saavuta kunagi usaldust turuosaliste hulgas ja te ei saagi mitte kunagi kasvuda. lühiajaliselt tõepoolest mõjub see negatiivselt kasvule, aga ilma selleta ei ole võimalik. suur tänu. ja nüüd kolmas panelist. mis puudutab nüüd äh, troika tegevust, siis ma kinnitan teile, et tõepoolest tegemist on äh, on äh, tõsiste inimestega, me tegeleme tippametnikega ja Troika tegeleb just kõige äh, selliste üldisemate, kõige äh, sügavamate probleemidega, selleks me aitame siin tugevdada institutsioone, me kasutame ära väga laialdast kogemust aga kui me vaatame nüüd ajas tagasi, siis võib-olla me oleksime võinud ka paremini toimida. aga Kreeka haldusvõimekus eh, reformide elluviimisel oli tunduvalt väiksem, kui me arvata ostsime, oskasime ning sellepärast meil on vaja paremini panna paika prioriteedid ja kasutada eh, ja tegutseda selles olukorras, mis praegu on. me loomulikult mõistame, et Kreekas on sotsiaalselt väga valuline eh, protsess praegusel hetkel käimas. aga eh, see kõik on juhtumas selles valguses, et Euroopa partneritelt, eh, Keskpangalt, IMF-ilt saab Kreeka tohutult abi. see on eh, tunduvalt suurem abi kui see, mida me tavalises olukorras teeme, see abi on täiesti uskumatu ja kõigi selle valguses on ikkagi need kohandumised väga valusad nüüd me oleme sinna suunanud tohutult ressurssi, et pehmendada lööki. ja ikkagi on see löök väga valus. igatahes ei ole võimalik defitsi-, defitsiiti suurendada ja siis rääkida majanduskasvust mis puudutab miinimumpalka, seda koht-, seda küsiti, küsiti ka noorte eh, eh, noorte mm, tööpuuduse kohta eh, tähendab, Kreekas tõusis keskmine või see miinimumpalk tohutult viimastel aastatel näiteks, näiteks see on viiskümmend protsenti rohkem kui Ehm, kui eh, näiteks eh, Portugalis kolmkümmend protsenti rohkem kui Hispaanias, see on rohkem kui, eh, see on viis korda suurem kui näiteks Balkani riikides. aga milline on siis ettevõtete konkurentsivõime, see ei ole nii kõrge. igatahes ettevõtted peavad hakkama tegelema selle kestlikkuse puudumisega see programm eh, ei, eh, on, tegeleb sellega, et ümber suunata ressur-, ressursse, et aidata kaasa eh, konkurentsivõime suurenemisele. programm on väga tihe ja programm tegeleb kõikide nende küsimustega, mida te välja tõite. niisiis, läheme nüüd teiste küsimuste-vastuste vooru juurde. kuus sõnavõtjat, kõik saavad ühe minuti kõneaega ning alustame. Teoro-, Teodoros Kilakakis ALDE fraktsioonist, palun. Οι κύριοι Άσμουσεν και Τόμσεν μίλησαν για το μεγάλο μέγεθος της κυβέρνησης. Και όμως το 2000... Sooviksin tänada esinejaid ning minu küsimused puudutavad avalikku haldust. meil tuleb äh, arvesse võtta seda, et äh, erasektori koormus on väga suur nende tulud vähenevad, need saavad, neid koormatakse järjest uute maksudega, ning eh, kui kahe tuhande kümnendal aastal otsustati, et eh, avalikust sektorist on võimalik minna pensionile eh, viiekümne kahe aastaselt, siis nüüd kasutatakse seda võimalust. ning põhiline probleem on praegu seotud tööpuudusega kuidas on võimalik äh, kõiki neid probleeme lahendada, meil on vaja tõelist Marshalli plaani. kuid me näeme, et äh, Kreeka parteid lükkavad vastutust vastamisi teineteise kaela äh, ning küsimus on äh, väga keeruline. Jean Lambert Roheliste nimel. oli väga huvitav kuulda äh, seda, mida siin räägiti Kreeka suutlikkusest. mõned meist tulevad muret äh, selle Euroopa raha pärast, mida Kreekale antakse, et kas Kreeka suudab seda raha ikkagi kasutada, kas ta suudab veel ka raskes olukorras asju kaasrahastada, nii et, et tahaksin selle kohta üht-teist kuulda me oleme kõnelenud ka väga palju majanduskasvust ja töökohtadest, kuidas me hoolitseme selle eest, et majanduskasv toob kaasa ka töökohad. meil võib olla ka mõju selline majanduskasv, mis ei suurenda töökohtade arvu kes selle küsimusega tegeleb ning kuidas me saaksime kasutada seda arengut ja tööhõivet teiste probleemide lahendamiseks, nagu näiteks taastuvenergia äh, arendamine, kütuse impordi vähendamine ja võib-olla räägiksime ka maksudest kõrvalehoidmisest ja erasektorist. me pöörame praegu väga palju tähelepanu avalikule sektorile äh, nii et, et äh, mida saaks võib-olla maksude vallas, maksude sissenõudmise vallas ära teha? aitäh ja ECR fraktsiooni nimel nüüd härra Zuban. vabandust, proua Swinburne ma tahaksin tulla siis Kreekale viimase raha eraldamise juurde. siin on ette tehtud meetmed, mis aitaks taastada finantsstabiilsust Kreekas ja ma saan aru, et viiskümmend ehm, miljardit eurot pandi kõrvale, et ehm, Kreeka suudaks pangandussektori restruktureerida me teame, et väga oluline on, et pangad laenaks reaalmajandusele, et majanduskasvu saavutada ja eriti just väikestele ettevõtetele, sest nemad on just kasvumootoriteks äh, lühima, lüheajalises perspektiivis. niisiis äh, uute määruste jõustumine, mis puudutab Basel kolme ja kapitalinõudeid, äh, kas te võite öelda, millised meetmed on paika pandud äh, selleks, et äh, pankade laenud äh, Kreekale, Kreeka väikeettevõtetele jätkuvad? aitäh! Alde nimel Nadja Hirš järgmisena. aitäh, proua esinaine! nagu me siin juba kuulsime, on väga suureks probleemiks just noorte tööpuudus viiskümmend protsenti Kreeka noortest on töötud. see tähendab tõepoolest tervet põlvkonda, kui nad ei saa nüüd vastavat koolitust, kui neil ei ole tööd, siis see tähendab, et kümne-kahekümne aasta pärast on probleemid veelgi hullemad ning see on teema, millega tuleb tõepoolest tõsiselt tegeleda, sest see seob meie käsi pikemaks ajaks. eelkõnelejad viitasid ka VKE-de küsimustele ning äh, just siin on vaja rohkem toetust, rohkem tuge, Euroopa Liidu tasandil on olemas vastavad fondid, äh, kes saaksid seda abi ka pakkuda, kuid äh, siin on vaja kasutada kaasfinantseerimise meetodeid. kas te näete siin võimalusi seda süsteemi kasutada ning kuidas oleks võimalik päästa terve Kreeka põlvkond kaotsiminekust? ja viimane sõnavõtja selles rühmas roheliste nimel Philip Lamber. aitäh ma tahaksin äh, seostada asja sellega, mis Econis eile juhtus. meil oli OSCD äh, peasekretär, kes ütles Kreeka kohta, et kaks aastat tagasi ei tunnistanud keegi, et Kreeka oli pankrotis ja seega ei hakatud võlga üm-, üm-, restruktureerima ja see oli troika päris patuks Kreekas ja oli väga vastutustundetu tegu, mida Euroopa äh, institutsioonid ja Troika Kreeka puhul on teinud ja kui ma kuulan teie tänaseid sõnavõtte, siis ju, mul jääb mulje, et me oleme jällegi samas punktis, me eitame tegelikkust. härra Asmussen, te ütlesite, et Keskpank tol ajal ei mänginud selles äh, protsessis rolli, aga ikkagi. ja kui ma kuulan teid, siis ma näen teie, teil on jah, väga äh, range plaan. härra Tomson, te ütlesite, et siin on väga vähe võimalusi kõrvalekaldumiseks, ma arvan, et te võib-olla liialdate mina ei näe siin jällegi probleemi äh, Äh, kuidas seda programmi täita, nii et, et äh, millised, äh, millised võimalused selles programmis on arvestada ka selliste ootamatustega, nagu näiteks kohustuste mittetäitmine, mis varem on olnud probleem, probleemiks ja kas teil on ka mingeid varuplaane? ma tahaksin rääkida, et te ei ole eri hästi suutnud ette ennustada seda, mis juhtub, nii et, et meil natuke on usaldusega probleeme nüüd ja nüüd neile küsimustele vastamiseks saab kõigepealt võimaluse Olli Rehn ja teil on neli minutit, palun. aitäh, alustaksin küsimusest, mille esitas proua Swinburne, see puudutab siis pankade rekapitaliseerimist ja siis hiljem tulen teiste küsimuste juurde tagasi. finantsstabiilsus on alati olnud selle programmi üks olulisemaid prioriteete ainult finantsstabiilsuse õhkkonnas saavad pangad täita oma ülesandeid, saavad anda laene reaalmajandusele ja eriti VKE-dele ja ka majapidamistele. programmi algusest saadik on Keskpank võtnud kasutusele erakorralisi meetmeid, mis hoolitsevad selle eest, et Kreeka pangandussüsteem omab piisavat likviidsust ning kuni, kui esimene programm äh, sisaldas kuskil kümme äh, miljardit eurot pankade rekapitaliseerimiseks, siis nüüd on neid äh, summasid suurendatud viiekümnele miljardile eurole. meie arvates on see piisav, tagamaks seda, et pangad on korralikult kapitaliseeritud, et nad suudavad majanduslangusest jagu saada ning äh, Äh, toime tulla ka siis halbade laenudega. mis puudutab äh, struktuurifond, reforme ja struktuurifonde, siis meil on loodud uus tagatisfond VKE-de jaoks. see uus rahastamisvahend võimaldab siis äh, aidata neid VKE-sid, keda kriis on tabanud, võimaldab neil laenu saada ilma et sellega äh, siis riigid äh, mingid äh, suured kohustused langeksid. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks on siis VKE-dele plaanis anda umbes neli koma kolm miljardit eurot laene. nüüd, mis puudutab kaasrahastamist ning struktuurifonde tahaksin teile teatada, et pärast äh, äh, Johannes Haani, minu kolleegi algatust, on sada kaheksakümmend üks prioriteetset projekti äh, siis kindlaks määratud, mida hakatakse rahastama siis struktuurifondidest kasutamata jäänud rahadega. see summa on kuskil kümme miljardit eurot ja niimoodi tahame anda uut hoogu siis Äh, struktuurifondidele, pöörates jõupingutused just tähelepanu nendele projektidele, millel on äh, võimalikult suur mõju majanduskasvule ja tööhõivele. projektid puudutavad transporti, energeetikat, keskkonda, samuti turismi ja sotsiaalprojektid on ka siia kaasatud. tegemist ei ole uute projektidega, ja see tegelikult on kasulik, sellepärast et planeerimisstaadium on juba kaugele jõudnud ja nüüd lihtsalt on vaja neid hakata ellu rakendama ning nad on siis väga oluliseks osaks nende tuhandete projektide ja seas, mis, mida hakatakse ellu rakendama. Kreeka võimud Äh, tegelevad selle kohaldamisega väga tähelepanelikult ja komisjoni talitused toetavad neid ning me oleme äh, loonud konkreetse moni-, äh, seiresüsteemi, esimene raport on praegu ettevalmistamisel Kreeka võimude poolt ning teie käsutusse peaks see ka peatselt jõudma. näib, et see algatus täidab oma eesmärki, see tähendab, et ähm, Äh, see on siis äh, tõesti äh, suunatud majanduskasvu ja tööhõive suurendamisele. aitäh! härra Asmussen, teie saate samuti neli minutit vastamiseks. aitäh, kõigepealt avaliku sektori tööhõive küsimus, jah, tõepoolest esimese programmi raames tööjõu vähendamine avalikus sektoris, äh, seda eesmärki me ei saavutanud äh, nii selles ulatuses, nagu lootsime ja nüüd siis üritame teise programmi raames ähm, selles vallas asju jälle korda saada. sest et ka avalikus sektoris tõesti tuleb töötajate arvu vähendada. sest et Kreeka avaliku sektori suurus võrreldes teiste riikidega on ikka tohutult suur Te esitasite küsimuse valimiste eelsest töölevõtmisest avalikus sektoris, ausalt öelda mina ei tea, et midagi taolist toimub. nii et, et ma tõesti ei saa kommenteerida seda. Te nõudsite midagi Marshalli plaani taolist, mina leian, et tõesti on vaja investeeringuid, aga aga programmis ei ole täiendavaid rahasid ette nähtud sellisteks investeeringuteks. Kreeka on kaotanud juurdepääsu rahaturgudele ja äh, tema eelarveline puudujäägis, nii et, et äh, Kreeka sõltub täielikult rahastamisest, äh, mis, rahast, mis tuleb Euroopa partneritelt ja IMF-ilt nii et, et kui täiendavat raha vaja läheb, seda tähendab, et selle raha peavad välja käima Euroopa partnerid ja IMF ja seetõttu minu arvates see ei ole realistlik. nüüd, äh, mis puudutab äh, uutest vahenditest, volinik juba rääkis sellest, jah, me peame hoolitsema selle eest, et struktuurireformid äh, tõesti aitaksid luua töökohti meie programmis on terve rida näiteid selle kohta, kuidas reformid neid töökohti soodustavad, meil on siin kiirmenetlused uute investeerimisprojektide jaoks äh, ning äh, eksporditoetused ja nõnda edasi, terve rida reforme, mis peaks äh, erinevaid turge avama ja näiteks ka suletud kutsealasid nagu arhitekti, arhitektid pankade rekapitaliseerimise osas, siis eeltingimus, see on eeltingimus selleks, et äh, reaalmajandusele laene anda, eriti VKE-dele. tegemist on ühe teise programmi verstapostiga Kreeka pank, mis Kreeka pangandussüsteemi üle järelevalvet teostab, teeb kindlaks märtsikuu lõpuks, millised pangad on elujõulised ja millised ei ole. Need, mida peetakse siis elujõulisteks, koheselt rekapitaliseeritakse kõigepealt läbi eraturgude, kui võimalik ja kui see võimalik ei ole, siis rahaga, mida eraldatakse selle programmi raames see peaks tagama, et pangad on hästi kapitaliseeritud ning suudavad täita oma laenamisülesandeid laenata reaalmajandusele ning saavad osaleda ka eh, keskpanga rahastamisoperatsioonidest, nii et, et tegemist on tõesti väga kiire programmiga, esimese osamakse raames eraldatud raha kasutatakse selleks ja teine osa eraldatakse alles siis, kui eh, see programm on läbi vaadatud ja ka teises osas on ette nähtud kuskil kakskümmend viis miljardit eh, eurot pankadele nii et, et kõik see peaks teoks saama hiljemalt septembri lõpuks, nii et, et see on üks valdkond, kus tõesti asjad peaksid toimuma väga kiiresti. härra Lamberts esitas küsimuse või, või õigemini ütles, et tegemist, me, me eitame tegelikkust. ma ei ole selles päris kindel mina olen öelnud ja ka teised siin on öelnud, et me seisame silmitsi väga suure ohuga, et programmi ei kohaldata korralikult. me teame, meil on olnud programme ju ka Euroopas, Ladina-Ameerikas, Aafrikas ja ma arvan, et see, mida me Kreeka kohta ütlesime, on, on tõesti äh, kohane, ma arvan, et see jah, selle pro-, programmiga käivad kaasas suured probleemid aga me siiski leiame, et võlg on jätkusuutlik aastaks kaks tuhat kakskümmend, kui seda programmi täiel määral kohaldatakse. ning seetõttu ma ei näe siin mingit realismi puudust. ja kui te viitate Keskpanga vastuseisule võla restruktureerimise küsimuses, siis see vastuseis põhines põhiliselt Äh, murel, et äh, mõju võib äh, kanduda, et tagajärjed võivad kanduda ka teistele euroala riikidele. me soovisime riske ohjata. aitäh, aitäh, härra Tomson, aitäh. üks lühike lisandus sellele, mida te ütlesite, mida öeldi siin pankade kohta üks asi, mis selles programmis on uus, on see, et Kreeka pank äh, on kasutanud äh, rahvusvaheliste ekspertide abi ja vaadatakse läbi siis kõikide ettevõtete laenukoormus. nimelt äh, pangad annavad tihtipeale laene ettevõtetele, kus, millel nad on juba palju laenanud, et see, eh, kuigi selliste laenude andmine võib-olla ei tasu ennast ära. niisiis nüüd tulevad väliseksperdid, vaatavad need laenud läbi ning sunnivad panka, eh, panka siis näiteks enam eh, mitte laenama sellistele ettevõtetele ning äh, tulevikus peaksid äh, pangad äh, suunama just oma laenud dünaamilisematele ettevõtetele, VKE-dele niisiis me tahame kasutada reguleerivaid vahendeid selleks, et kui tõesti ettevõttele laenu antakse, ettevõttele, mis ei ole väga elujõuline, siis tuleb panna raha kõrvale juhuks, kui seda laenu tagasi ei maksta, nii et see muudab selliste laenude andmised kallimaks nii et, et äh, ma arvan, et sellised meetmed äh, tõesti äh, soodustavad seda, et laenud lähevad tulevikus VKE-dele. nüüd, mis puudutab neid hädaplaane juhuks, kui midagi erakorralist juhtub, vaadake meie raportit, seal on suur lisa sellel teemal. jah, meil on natukene manööverdamisruumi te näete, et peamiseks probleemiks on siin struktuurireformid ning majanduskasv ning eh, kui need reformid ei toimi, tõesti muudab võlakoorma eh, mitte jätkusuutlikuks ja väga kiiresti. Eh, kui, mis saab siis, kui Kreeka teeb, annab oma parima aga selleks läheb kauem. Euroopa riigijuhid on öelnud, et nad jätkavad Kreeka toetamist nii kaua kui vaja, selleks et Kreeka saaks rahaturgudele tagasi pöörduda niikaua, kuni Kreeka jätkab siis reformide elluviimist, teda toetatakse ja minu arvates on see kõige olulisem kaitseklausel. niikaua, kuni Kreeka teeb seda, mida ta peab tegema, Euroopa toetab Kreekat, minu arvates on see kõige olulisem ja ja pall on praegu siis Kreeka väljaku poolel. Right, we now go. vabandust, me nüüd kõik hakkame ära väsima. nüüd siis see järgmine küsimuste voor. E, aega jääb järjest vähemaks, vastuste ajaks on meil ainult kolm minutit. ja ühe ja küsimuste esitamiseks üks minut ja esimene kõneleja saab aega kaks minutit, sest ta esitab küsimuse kahe inimese nimel aitäh, proua esinaine. jah, härra Rehn, siin te näete üht kuulsat fotot. see on teie kõige tuntum foto Kreekas. seda näidatakse igal pool ning see kinnitab seda, et Troika programmi abil lõpeb kriis Kreekas, vähemalt nii kinnitab seda see foto paraku tegelikult majanduskasvu veel ei ole ning eh, meil on tegemist sellega, et tuhanded väikeettevõtted panevad uksed kinni, tööpuudus on juba üle kahekümne protsendi, eriti hull on olukord noorte seas, inimesed on kaotanud oma kodud eh, ning tegemist on kohutava olukorraga Kreekas ning meetmed, mida kasutusele on võetud, ei äh, aita veel. Portugal äh, on samuti võtnud kasutusele sarnaseid meetmeid ning ka need ei aita ning nüüd me näeme, et äh, vaja läheb miljardeid selleks, et olukorda parandada, samas kärbitakse pensione, vähendatakse kulutusi äh, sotsiaalmajandusele, äh, samas raha voolab Kreekast välja äh, ning kuidas sellest majandusseisaku nõiaringist välja saada, selles on küsimus. see küsimus selle küsimuse esitab kogu Kreeka rahvas kui meil kollektiivlepingutest enam kinni ei peeta, kui olukord läheb aina hullemaks, siis siin me kuuleme, kuidas võrreldakse kreeklaste palkasid teiste riikide palkadega, näiteks Bulgaaria, Rumeenia palgaga, kuid millel need võrdlused põhinevad? kas te olete matemaatiline kauboi? meil ei saa niimoodi võrdlusi läbi viia, see ei ole ka Troika eesmärgiks, et Kreeka rahva palkasid kärpida või võrrelda neid palkasid Balkani riikide, riikide palkadega, me ei taha ju, et Kreekas palgad langeksid alla viiekümne euro. küsimus on suunatud sellele, kuidas olukorrast välja tulla, aitäh. Interpretation to finish for some others um,. Uh, next we have. Eh, järgmisena EFT eh, e Eh, esindaja tööhõivekomisjonist. proua esinaine, küsimus on Kreeka konkurentsivõimes. viimase kahe aasta jooksul eh, oleme me kuulnud eh, väga ähvardavaid sõnu ametnike suust, seda eelkõige nõukogus, meid ähvardatakse euroalast väljaarvamisega ning Kreeka usutavus rahvusvahelisel tasandil on langenud, kuid, sest et kes siis tahab investeerida niisugusesse riiki, keda ähvardatakse euroalast väljaarvamisega sooviksin rõhutada, et äh, nõukogu peaks esindama just Euroopa vaimu äh, ning äh, andma Kreekale julgustust ja tuge, kuid tegemist on täpselt vastupidise olukorraga, samas on Kreekas valimised tulemas. härra Schäuble, proua Merkel, teised valitsusjuhid on öelnud, et euroalast väljaastumine ei ole realistlik, kuid kuidas on olukord tegelikult, kas euroalast väljaarvamine on reaalne oht? aitäh ja viimane küsimus selles raungi, selles voorus EFT-lt uuesti. meil on tegemist suure finantskriisiga, kas me tahame või mitte ja see on meie oma tehtud, sellepärast et Kreeka on kümneaastane e, täiesti läbi kukkunud eksperiment valuuta osas ja see on pretsedent, mis on äärmiselt ohtlik Euroopa jaoks kahekümnendatest, kolmekümnendatest aastatest alates. meie keskpargasüsteem on ähm, läbi kukkunud, sest põhimõtteliselt me tegutseme nagu kommertspank maksumaksjate rahadega. E, aga e, Eh, eh, see tähendab tegelikult tohutut eh, tööpuudust terves Euroopas ja mina ei taha üldse öelda, et Kreeka on unikaalne, see on täielik jama ja selles ongi kogu probleem. Mm, praegusel hetkel mm, peab ju rahvusvaheline valuutafond nägema, et süsteem on täiesti läbi kukkunud ning igal riigil peaks olema oma raha ja nüüd siis vastused kõigepealt ma annaksin sõna eh, volinikule, siis keskpanga esindajale ja siis programmi esindajale. suur tänu, ütleb härra Rein. Eh, kõigepealt härra Tšonkis küsis, millised on eh, kasvuprognoosid. õige, kasvuprognoosid Need, mida Troika tegi kahe tuhande kümnendal aastal, olid liiga optimistlikud. selleks aitasid kaasa mitu faktorit. kui me tegime oma esialgseid majanduskasvu prognoose, üks oli see, et me arutasime, et ka erasektor lööb kaasa ja väga kriitilisel hetkel tänu sellele tõusis äh, tõusis äh, negatiivne efekt, sellepärast et inimesed ei tahtnud võtta riske, nii ettevõtted kui tarbijad. teiseks puudus laiapõhjaline konsensus põhireformide äh, osas, mis olid väga olulised esimese programmi jaoks ja Kreekas oli ka väga kõrge poliitiline ebakindlus. kõige selle tulemusena ei saavutatud edu kasvu soodustavate struktuurireformide osas. asi muutus keerulisemaks ka tänu Kreeka madalale haldussuutlikkusele ja sellepärast ma ütlesingi oma sissejuhatavas sõnavõtus, et eh, puudus poliitiline ühtsus, see on tohutu oht ja Kreeka kodanikud ise, kogu ühiskond saavad ainult seda parandada, sest et ilma selleta me ei saa, sest nad peavad toetama raskeid majandusreforme. ja teine on see, et me peame väga tõsiselt tegelema Kreeka, eh, Kreeka mm, haldussuutlikkusega ja selleks eh, just pakubki toetust eh, loodud rakkerühm. nüüd küsiti palkade kohta, aga palgad on seotud konkurentsivõimega. kui esimese programmi reformid ei tõstnud, natukene tõstsid Kreeka konkurentsivõimet siis ikka väga suur lõhe konkurentsi osas on alles jäänud ja selle lõhe sulgemine euroala liikmena nõuab nõuab suuremat sisemist devalvatsiooni Kreeka poolt. palkade kohandamine erasektoris ja üldse kogu palgasüsteemi ümberkorraldamine, eh, kaasa arvatud ka eh, kollektiivlepingute eh, reeglistik on nimelt, on just võtmetähtsusega selles protsessis. aga palgakulude vähenemine ei too kaasa töökohtade loomist ja kasvu Eh, majanduses, kui eh, sellega ei toimu põhimõttelist struktuurireformi eh, kaupade ja teenuste turul. ja see on ka üks selle programmi osa. nii nagu minu kolleegid siin ütlesid, siis teises programmis on tõsised riskid selle programmi rakendamisel ja kõige parem viis selle vastu võidelda on Kreeka poliitilise ühtsuse suurendamine ning jätku, ning jätkuv äh, maajuhtide haldussuutlikkuse suurendamine. suur tänu. nüüd äh, annan siis sõna Jörgile suur tänu, teen lühidalt. Äh, ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles Olli Rehn, sellepärast mul pikka juttu siin rääkida pole. esimene programm ei andnud tulemusi, nii nagu me lootsime, sest rakendamine oli kehv. asi ei olnud mitte programmis ega programm ei ole põhjustanud SKT langust, aga siin peegeldub makroökonoomilise tasakaalustamatuse tõsisus, seda ei saa korrigeerida, korrigeerida eh, väga kiiresti. esimese programmi eesmärgid jäid täitmata kehva rakenduse tõttu ja ütlen selgesõnaliselt, isegi kui me võime siin eriarvamustel olla äh see eh, ähm, eh, erasektori hõlvamine, kaasamine, mis Kreekas toimus, oli unikaalne, me ei kavatse seda korrata mujal Euroopas. keskpanka huvitab loomulikult väga see küsimus, kas Kreeka võib lahkuda Eurotsoonist. mina ütlesin juba sissejuhatuses, et meil on selge eesmärk hoida Kreeka eurotsoonis ja kui see on siis meie eesmärk, aga lõppude lõpuks langetab sellekohase otsuse Kreeka valitsus ja eh, Kreeka kodanikud. asi ei ole mitte ainult mm, rahas, eh, ei ole ainult mitte euros, osu, asi on ka eh, devalveerimises, vaja on reforme läbi viia tööturul ja nii edasi. asi ei ole ainult tööjõukuludes, vaid vaja on ka eh, tunduvat sisemist devalveerimist, et tagada konkurentsivõime, võime ja see on meie eesmärk ning seda ma ütlesingi, kui ma mõtlesingi, kui ma ütlesin, et EU, et Kreeka peab jääma eurotsooni eh, Eh, Kreeka tekitab täiesti eh, ar-, eh, uskumatuid riske euroala stabiilsusele ja kui tõepoolest me jõuame sellesse ehm, olukorda, et tegemist on eh, maksujõuetusega, olgu see siis korrapärane või mitte, siis on asi väga tõsine ja sellepärast tehakse kõiksuguseid jõupingutusi, et Kreeka jääks eh, eurotsooni eh, ja eh, sellega tagatakse finantsstabiilsus. ja nüüd ma siis annan sõna härra härra Paul Thompsonile suur tänu. Kreeka programm tähendab tegelikult majanduse moderniseerimist, see tähendab sügavaid poliitilisi reforme. Kreekas ei ole ühtegi poliitikut, kes arvas, et euroalast lahkumine viiks kiiremini nende reformideni. Kreeka peab moderniseeruma selleks, et maailma äh, kontekstis olla konkurentsivõimeline. mikspärast SKT ikkagi langeb? vastava, äh, äh, vastupidiselt, mida algselt arvati tõepoolest Jörg eh, tõi siin välja selle probleemi olemuse, sest et struktuuri poole pealt jäid programmid rakendamata. fiskaalosas tehti midagi ära, aga struktuurireformide osas mitte ja sellepärast on vaja praegu struktuurireforme, et, et paraneks investeerimiskliima, suureneks, ehm, suureneks eksport ja kui seda ei juhtu, kui ei teki selles kahes vallas eh, kriitilist massi, siis ehm, on allaminek jätkuv. see on eh, põhimõtteline. Kreekas on tohutu vahe palkade ja äh, tootlikkuse vahel. me kõik tahaksime, et Kreeka muutuks konkurentsivõimelisemaks, sest muidu peab vastavalt sellele vähenema ka palk. Äh, kui äh, SKT väheneb, siis lähevad alla ka palgad see programm on suunatud sellele, et niisugune allakäiguspiraal peatuks. aga eh, selleks on vaja tagada eh, korralik investeerimiskliima, et, eh, et toimuks olukorra muutus paremuse poole, aga mingit imerohtu ei ole olemas. me arvame, et kui te programmi korralikult ellu viite, siis on see võimalik ja nüüd siis on meie viimane küsimuste voor. E, ja ma tahaksin, et ka vaba mikrofoni korras keegi sõna saaks. igaüks saab aega ühe minuti kõnelemiseks, kõigepealt e, e, Konstantinas Kupakis Rahvaparteist ja Tööhõivekomisjonist. ja aitäh. minul on konkreetne küsimus äh, kuidas te hindate rakendatud meetmete sotsiaalseid mõju, tohutu tööpuuduse kasv, ettevõtete sulgemine, kodutus, kodutute äh, teke, inimestel ei ole süüa. Äh, milline on see sisemine hinnang, mida te saate anda võetud meetmetele? Äh, kakskümmend protsenti VKE-sid panevad enne aasta lõppu veel uksed kinni, uusi investeeringuid ei tehta. Te toetate ühelt poolt sotsiaalset dialoogi, aga teiselt poolt te lõpetate kollektiivlepingud ning te ei saa ometigi rahvalt nõuda et nad pidevalt kõigega lepiksid ja samas vaimus jätkaksid kõikide arvude taga on ju ometi inimesed ning niisugune poliitika, mida praegu aetakse, viib selleni välja, et rahval saab jõud otsa, rahvas ei, ei suuda enam kaasa teha ning küsimus on selles, et meil on vaja uut majanduskasvu noh, ning tugevdada sotsiaalset sidusust. Elisa. järgmine kõneleja, palun aitäh, ma sooviksin meenutada, et äh, Kreeka puudujääk on vähenenud aastas neli koma kaks protsenti ja seda juba kaks aastat. Kreeka on äh, asunud äh, haldusreformide teele ning haldusreform näitab, et Kreeka on teinud rohkem kui ükski muu riik midagi võrreldavat üldse ei ole ning seetõttu tekib minul küsimus, miks Troika ei tunnista äh, et äh, ja äh, tema enda majandusprognoosid on kogu aeg olnud valed. kui prognoosid on valed, siis leitakse põhjuseks see, et Kreeka ei tee seda või teist, aga Kreeka on abinõusid rakendanud äh, ning mida rohkem me nõuandeid kuulda võtame, seda olu-, hullemaks läheb olukord, seda kehvemaks läheb konkurentsivõime ning riik, kus ainult kakskümmend protsenti toodangust läheb ekspordiks, kuidas on võimalik seal üldse rääkida ekspordi kasvust, kuidas seda saab prognoosida, kas Troika ei võiks tunnistada, et on teinud vigu ning valesid prognoose? milline on Troika vastutus? ja seda just euroala riigi ees. ja nüüd Rodi Kratsa. aitäh lugupeetud daamid ja härrad, meil on siin äh, tõepoolest väga huvitav arvamuste vahetus, ütleb proua Kratsa. Äh, nimelt, äh, kui me räägime teisest programmist, kohandamisprogrammist Kreekas, siis kõigepealt me ei tohiks näha ette uusi makse, sest maksude tõstmise mänguruum on juba ammendatud, kuid teie räägite, et äh, riigisektoris äh, on kavandatud täiendavaid kärpeid, kuidas te seda endale ette kujutate, kes selle eest vastutab, kas vastutus on Euroopa tasandil või vastutab Kreeka? kui majanduse kohandamisel tehakse vigu, siis kas, millest see on tingitud, kas see on tingitud sellest, et reformid ei ole õiged või ei ole eh, abimeetmed õiged, milles on küsimus, kui me vaatame, kuidas uues programmis nähakse taas ette kärpeid, eh, siis kuidas eh, on võimalik selle kõige taustal majandust taas elavdada? Uh, ärge nüüd lõpus distsipliini lõdvaks laske. niisiis, veel mõned inimesed on eh, tahtnud veel sõna saada. Anni Podimata järgmised. üks minut. aitäh mina mm, püüan teha lühidalt, küsimus on selles, et äh, loomulikult me tahame, et see programm oleks edukas. et me tahame, et äh, see aitaks rahva olukorda parandada, seetõttu on vaja tõhusaid meetmeid, meil on vaja äh, tõhusat poliitikat ning tagada tuleb ka sotsiaalne õiglus see on äärmiselt oluline, et tagada programmidele äh, rahvapoolne aktsepteeritavus. sellest kõigest on juba räägitud, kuid äh, kui me nüüd äh, räägime sellest, kes on vastutav, vastutavad on need, kes on struktuurireformid edasi lükanud, kes ei ole neid ellu viinud õigel ajal, kes ei ole programme rakendanud. see on tinginud selle, et me praegu peame rääkima sellest, kuidas parandada olukorda, kuid kuidas lahendada maksudest kõrvalehiilimise probleem, kuidas lahendada need probleemid, mis on seotud tulude õiglase jagamisega? palun tehke lühidalt äh, Jorgo Satsimarkakis, Emma Costo-, Costello, kõigepealt Jorgo. mul on küsimus härra Tomsonile, kes ühes Kreeka ajalehes paar päeva tagasi ütles, et Troika on teinud mõningaid vigu ja üks nendest vigadest oli arvata, et Kreeka administratsioon on piisavalt tugev, et neid probleeme lahendada ja te ütlesite, et nüüd tagantjärele te oleksite äh, Eh, teisiti teinud, ei oleks nii palju lootnud Kreeka administratsiooni peale, et oleks võinud ju teada seda, sest et OSCD hiljuti koostas raporti, kus oli öeldud, et üheksakümmend viis protsenti Kreeka administratsioonist on põhimõtteliselt kasutu. nii et, et mida me saame teha, kus me praegu oleme, kas äh, viimastel nädalatel on, viimastel kuudel on olukord muutunud, kas teil on mingeid plaane? Äh, saata kreeklasi IMF-ist ja Euroopa Komisjonist appi Kreeka administra-, administratsioonile ja teha seda nii kiiresti kui võimalik, aitäh! Emma järgmisena. aitäh! nagu juba öeldud, mina olen pärit Iirimaalt ning meie lepime sellega, et eelarve konsolideerimine on väga vajalik. ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et paljudel riikidel on raskused kriisi tõttu ning kõik on üksmeelel ka selles osas, et meil on vaja majanduskasvu ja investeeringute strateegiat, aga mul on ka nüüd mõned küsimused. kas Troika võib öelda, milliseid äh, konkreetsed meetmed on plaanis rakendada võitlemaks noorte tööpuudusega ning kas äh, on uusi meetmeid, on uut raha või me lihtsalt äh, kasutame vana raha? ja teiseks, viieteistkümnendal veebruaril me võtsime vastu raporti, kus on öeldud, et ILO peaks olema ka kaasatud, kuidas Troika sellesse suhtub ning kolmandaks, mida ta kavatseb Troika teha, hoolitsemaks demokraatliku aruande kohustuse eest. mina olen ka riigist, mis on äh, programmi äh, all ning me mõistame, et me oleme kaotanud suveräänsust ning äh, see lihtsalt soodustab euroskeptilisi suhtumist kõigis nendes riikides, kus programme ellu viiakse, nii et, et ma tahan, et Troika arvestaks sellega. aitäh Leon. Messieurs, euh, les politiques d'ajustement structurel. aitäh. Premièrement que la baisse see poliitika, mida te soovitate. partisse entre une baisse des prix et une hausse des profits. Deuxième. Äh, kõige, kõigepealt äh, investeeringud äh, peavad arvestama palkade langusega ning kolmandaks eksport Äh, peab sõltuma välisnõudluse olemasolust. lisaks nendele kolmale punktile äh, siin härra Goebbels juba ütles, et palgade langus ei tule kõne alla, investeeringud teiseks äh, sõltuvad väga paljudest faktoritest ja eksport loomulikult äh, on soigunud Euroopa säästupoliitika tõttu. nii et, et äh, väli-, nõudlus Euroopas on väga madalal. nii et, et kas te ühel päeval seate küsimärgi alla need oletused, millel teie teooria rajaneb, aitäh! niisiis, aitäh! meil on veel äh, siis võimalust anda mõlemale vastajale kolm minutit aega. niisiis, Olli, palun! aitäh, Sharon! jah, ma üritan kolme minutiga hakkama saada, kuigi see on raske. kõigepealt, mis puudutab noorte tööpuudust ja seda, mida Euroopa Liit kavatseb teha sellega võitluseks, selle küsimuse esitasid ka juba mitmed varasemad sõnavõtjad, aga siis mul ei olnud võimalus vastata neile. väga oluline on ning tegelikult üks osa komisjoni plaanist ongi tegutseda kooskõlas Kreeka ja teiste troika partneritega selle nimel, et eh, Kreekas koheselt hakatakse toetama noori, et noored saaksid oma esimese töökogemuse eh, me kavatseme toetada selliseid lühiajalisi töökohti erasektoris, kohalikes kogukondades, sotsiaalettevõtetes me tahame laiendada äh, siis stažeerimisvõimalusi äh, äh, ning tahame edendada ka siis inimeste ümberõpet või kvalifikatsiooni tõstmist ja samuti edendada ettevõtlust ja sealhulgas ka sotsiaalset ettevõtlust. see on see, mida siis me kavatseme teha noorte tööhõive edendamiseks ning äh, sellega tegeleb põhiliselt minu kolleeg, volinik Laslo Andor ning äh, Euroopa Sotsiaalfond on tegev selles valdkonnas ning äh, nii et, et meil on tõesti ette nähtud terve, väga palju meetmeid noorte tööhõive toetamiseks, me aitame näiteks noortel inimestel ettevõtteid luua, äh, parandame nende väljaõpet, et nad oleksid, neid, neil oleks paremad võimalused tööd leida. Need on kõik äh, meetmed, mis on osaks siis sellest äh, programmist ning me teeme koostööd Kreekaga selleks, et leevendada siis seda väga kõrget noorte tööpuudust. ning loomulikult äh, loodan teie toetusele. härra Popakis esitas küsimuse sotsiaalse platvormi ja sotsiaalse dialoogi kohta Äh, sotsiaalse platvormi kohta, kuhu on kaadatud, kaasatud nii ametiühingud kui tööandjate ühendused ja samuti rahvusvahelised institutsioonid. mina äh, ei näe mingit vastuväidet sellise sotsiaalse pla-, dialoogi äh, toimumisele. kui sinna on kaasatud ka Kreeka sotsiaalpartnerid ja ka üle-euroopalised sotsiaalpartnerite organisatsioonid. tahaksin rõhutada, et äh, programmi ellurakendamine ei tohi rikkuda mingeid sotsiaalseid põhiõigusi ega Euroopa Liidu seadusi. komisjon on lepingute valvur ning komisjon suhtub oma ülesandesse väga tõsiselt. samuti tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et Kreeka valitsus, mis vastutab programmi eest, peab kinni pidama Kreeka põhiseadusest mis tahes poliitika, mida me Kreeka valitsusega kokku lepime ja mille Kreeka parlament vastu võtab, peab austama seda, see hoolitseb selle eest, et see programm on siis äh, kooskõlas kõigi seadustega. nüüd proua Ferreira esitas küsimuse majandusprognooside kohta. prognoosid tuginevad teatud eeldustele, makro majanduslikele väljavaadetele, samuti samuti väliskeskkonnale ja poliitilistele meetmetele, mida võetakse nii eelarve konsolideerimise vallas kui ka struktuurireformide vallas. Äh, osutus, et kahe tuhande kümnendal aastal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal enamik nendest eeldustest olid äh, hullemad, kui me arvasime ning äh, e-, erandiks oli siin Portugal ja Iirimaa, kus siis enamik eeldusi pidas paika ning äh, kui arvestada seda äh, nõrgemat väliskeskkonda, siis ma tahaksin rõhutada ka, kuivõrd oluline on äh, nõrga haldussuutlikkuse probleemi lahendamine. samuti on oluline tugevdada poliitilist ühtsust selleks, et reformidel oleks tugev toetus. maksureformide olulisust rõhutasid mitmed kõnelejad tõepoolest on väga oluline, et meie koos Kreeka valitsusega, Kreeka poliitiliste jõududega, Kreeka parlamendiga tugevdame seda tööd, mida me maksude reformi vallas teeme ning tööd, mida me teeme võitluses maksudest kõrvalehoidumisega. asi ei ole ainult äh, sissetulekutes, maksutuludes, kuigi see on ka väga oluline äh, selleks, et eesmärke täita, aga asi on ka sotsiaalses õigluses ning programmi äh, aktsepteeritavuses, on äärmiselt oluline, et me koos parandaksime Kreeka suutlikkust võidelda maksudest kõrvalehoidmisega, et me reformiksime maksusüsteemi nii, et, et see oleks tõhus ja õiglane, nii et, et Kreeka kodanikud tõesti näevad, et maksustamine toimub õiglaselt ja ausalt maksureformi eest peamiseks vastutajaks on IMF ja ka mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid toetavad seda tööd. lõpetuseks tahaksin öelda, et mind julgustavad väga need, need pühendumused ja, ja see aru, mõistmine, kaastunne, mida selles arutelus on üles näidatud ma loodan, et see äh, leiab väljendust ka konkreetse abina, abina Kreekale, Kreeka kodanikele, äh, kes seisavad silmitsi tohutute väljakutsetega. ma loodan, et äh, töökohad tulevad investeeringutest, mida Kreekasse tehakse ning loomulikult kõigeks selleks on vaja väga põhjalikke reforme Kreeka administratsioonis, Kreeka majanduses ja Kreeka ühiskonnas, aitäh! aitäh ja pool! aitäh! alustan avalikust sektorist. ei ole õige öelda, et programm keskendus äh, ainult tulude poolele. kui see programm tegevust alustas, siis äh, pensionid ja palgad vähenesid ning ka muudes äh, valdkondades leidsid aset olulised kärped. minu arvates on siiski õige et kahe tuhande üheteistkümnenda aasta jooksul me oleme jõudnud piirini, mida on võimalik saavutada maksumäärade tõstmisega. probleem on loomulikult selles, et me oleme jõudnud ka sinna punkti, kus ei ole enam neid nii-öelda kergeid kulude meetmeid, me, eh, selliseid, mis on sotsiaalselt tasakaalustatud, ausad ja õiglased Äh, meil on vaja äh, põhjalikke struktuuraalseid reforme ja selliste reformide elluviimine võtab aega. nii et, et ma arvan, et on oluline aru saada, et sellised piirangud eksisteerivad, samuti on oluline mõista, et troika äh, tegutseb arvestades siis üldist defitsiiti ja üldist rahastamist ja lõppkokkuvõttes Kreeka pool, pool otsustab, kus täpselt mida tehakse ning möödunud aastal äh, oli olukord selline, et kuna mõningaid struktuurireforme tuli veel teha, siis oli just tulude poole peal kergem üksmeelt saavutada, aga kõik poliitikud, kellega me Kreekas oleme kõnelenud, saavad aru, et äh, me oleme jõudnud siis äh, maksude tõstmisega lõppfaasi ning uues programmis vähemalt me leiame, et see konsolideerimine peab tulema kulude poolelt ja see võtab aega Äh, sellepärast et äh, selleks on vaja läbi viia keerulised strukturaalsed reformid. nüüd äh, mind tsiteeriti valesti, ma ei, ei öelnud, et Kreekas ei ole haldussuutlikkust, ma ütlesin, et see on piiratud. niisiis ma arvan, et äh, me oleme palju õppinud selles osas ning äh, me äh, osutame praegu Kreekale väga palju tehnilist abi just haldussuutlikkuse parandamiseks ning möödunud aasta lõpuni meil oli rohkem kui kolmkümmend missiooni IMF-ist Kreekasse, kes aitasid siis maksude sissenõudmist parandada, need ei ole nii kiiresti tulemusi andnud, kui me lootsime, aga see ei tähenda, et need olid lootusetud, nii et, et me jätkame tehnilise abi osutamist. me oleme kindlad, et Kreeka haldussuutlikkus paraneb. maksuhalduse küsimuses äh, ma olen nõus Olliga selles osas, et see on äärmiselt oluline äh, sotsiaalse jätkusuutlikkuse osas ja selleks, et programmi äh, toetatakse. ma isegi ütleksin, et äh, kui vaadata arve ja ma mainisin neid arve oma esialgses sõnavõtus, ma, ma ei näe ühtegi võimalust, äh, kuidas Kreeka saab säilitada sellise sotsiaalhoolekandesüsteemi, mida Euroopa riigilt oodatakse, kui ei taasta äh, Äh, ja taastada kontrolli oma avaliku sektori raha üle, kui ei tegeleda maksudest kõrvalehoidmise probleemiga. kui äh, Kreeka maksudest kõrvalehoidmise probleemi ei lahenda, siis Kreeka peab pidevalt äh, kärpima sotsiaaltoetusi ja see minu arvates ei ole poliitiliselt ega sotsiaalselt vastuvõetav. Kreeka peab parandama maksuhaldust. sellega olen ma täiesti nõus. nagu Olli, toetan ma Äh, selliseid arutelusid, see arutelu on olnud väga kasulik. me oleme käsitlenud mitmeid keerulisi teemasid ja ma pean ütlema, et ka Troika sees meil toimub väga palju arutelusid sellel äh, teemal, kuidas midagi teha, kuidas asju õigesti teha ja me peame kogu aeg oma programmi ka muutma vastavalt sellele, kuidas äh, sündmused arenevad, aitäh! considérer que ce dialogue est... Ah non see dialoog on väga tähtis. me oleme arvamusel, et praegu on vaja kindlasti jätkata seda arutelu. kindlasti on majanduse kohandamine väga keeruline mitte ükski institutsioon, ükskõik kui legitiimne ta ka ei ole, ei saa olla edukas, kui tema tegevus ei ole läbipaistev. tegevus peab tuginema demokraatlikul arutelul, see peab olema läbipaistev. ma teeksin kolm järeldust. me kuulsime erinevaid hinnanguid Need hinnangud põhinesid erinevatel seisukohtadel, kuid meil on vaja seda arvamuste vahetust. komisjonil äh, äh, ei ole vaja selle kohta eraldi avaldust koostada. ma soovin kõiki selle eest, et äh, te olete avatud. me peame ühiselt pingutama demokraatia nimel. härra Rasmussen ütles, et äh, programmi edu sõltub meie ühistest pingutustest äh, ning äh, me peame tagama selle, et poliitikud viiksid programmi ellu. ma ei ole päris nõus sellega, et poliitikud on need, kes selle töö taga on, selle peavad tegema ära kodanikud ise. kui inimesed ei ole veendunud, et kohandamisprogramm on õiglane, siis nad seda ei toeta ning äh, seetõttu on väga oluline tagada demokraatia läbipaistvus äh, ning äh, kohandamisprogrammi edu sõltub just neist teguritest. me peame analüüsima, millised on programmi tagajärjed ja seda enne, kui me programmi ellu rakendama hakkame. teine järeldus, mis on minu arvates keskse tähtsusega, kui me vaatame, milline on troika lähenemine, siis me näeme, et see on keskelt ääre poole kuidas te käsitlete Kreeka küsimust? ilma käsitlemata kõiki küsimusi. Euroopa Komisjon paneb ette hinnata euro olukorda kümne aasta pärast ja võrrelda seda kahe tuhande kaheksanda aastaga, kuid oluline on ju see, et tagada tasakaal kogu euroalal. Te tunnete, milline on olukord Kreekas, te teate seda, kuid mul on siiski mulje, et äh, siin nähakse asju ainult ühes suunas ning äh, ainult Kreeka on see, kes peab pingutama. samas on vaja äh, siiski äh, Äh, arvestada ka erinevaid seisukohti. Jean-Paul Causes ütles, et Kreeka kriis ei ole euroala kriis. kui euroala toimiks aga hästi, siis meil ei olekski Kreeka kriisi. meil on vaja tagada ühine vastutus, kuna meie valuuta on ühine. me kõik oleme huvitatud sellest, et Majandus- ja Rahaliit toimiks me näeme tasakaalu nihkeid, Kreekas on nad eriti selgelt näha ning see on see, mis on minu jaoks puudu teie hinnangutes olukorrale. ning no, tööhõivekomisjoni esindajana sooviksin ma volinik Reenilt küsida. kuidas te suhtute aususesse, te rääkisite sellest kuid keegi ei ole rääkinud sotsiaalsest õiglusest. ma oleksin hea meelega kaasa võtnud Wilkinsoni raamatu kingituseks teile, seal on kirjas, et just sotsiaalne õiglus on see, mis on kõige olulisem. sotsiaalkomisjonis ei saa me mööda vaadata nendest muredest, millele on viidanud ILO. ka meie enda hinnang lähtub nendest punktidest. kohandamisprogramm tähendab seda, et palgakulud vähenevad, see on üks kohandamisprogrammi kesksetest punktidest, kuid me ei saa lubada, et Kreeka läheb täiesti põhja ma soovin teid tänada mõlema komisjoni nimel, tänan teid parlamendi nimel. me loodame, et me kohtume teiega uuesti, sest me ei saa jääda tänasesse olukorda, meil on vaja edasi liikuda. aitäh kõigile!